Good afternoon, good afternoon, this afternoon. tere pärastlõunast, ma olen siin sellepärast, et Claude Moraes palus mul täna teda asendada. nii et alustagem kohe oma tööga. esimene päevakorrapunkt, mis on koordinaatorite otsuste kinnitamine. proua Mlinar, ALDE fraktsioon nimetati raportööriks arvamusele, algatusraportile INTA komisjonist, mis puudutab digitaalkaubanduse strateegiat. kas me saame kinnitada selle otsuse? hästi. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ettepanek rakendada otsust, mis puudustab äh, ajutisi piirikontrolle pikendada erakorralistes ol-, olukordades, mis panevad siis ohu alla Schengeni ala. Te teate, kallid kolleegid, et kahekümne viiendal jaanuaril komisjon esitles seda ettepanekut äh, äh, lubada pikendada ajutisi piirikontrolle, mis on praegu Austrias, Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Norras äh, erakorralise olukorra pärast ja neid pikendati kolme kuu võrra ja ja samamoodi nõukogu kinnitas sellesama otsuse, mis puudutas piirikontrollide pikendamist. nimelt seitsmendal veebruaril võeti vastu vastav otsus. tere tulemast Maltale eesistujana, proua Tati ja härra Seifert komisjonist on ka siin esindatud kuna proua Katt peab lahkuma kaks kakskümmend viis, siis ma annaksingi kõigepealt sõna talle, selleks et ta saaks nõukogu otsust esitleda. ja siis läheb sõna edasi komisjonile ning pärast seda ma annan sõna nendele kolleegidele, kes soovivad sõna saada. ja komisjon saab siis pärast veel sõna viieks minutiks selleks, et küsimustele vaadata, nii et proua Katt, teil on sõna, palun Yes, thank you very much. Uh, good afternoon to everyone. aitäh, tere õhtust kõigile. vabandan juba ette, et mul ei ole võimalik jääda siia kogu arutelu ajaks. nagu te täiesti õigesti siin mainisite, komisjon kinnitas otsust äh, erakorralisi piirikontrolle pikendada kolme kuu võrra ja seitsmendal veebruaril ka nõukogu võttis sama otsuse vastu meil tehnilisel tasandil toimusid arutelud arutlenud äh, selle üle ja, ja siis edasi ka Koreperis, siis teatud liikmesriigid tõid välja kõhklusi selle otsuse osas, aga nõukogu leidis, et soovitus tuleks vastu võtta. me saime, me tunnistasime, et olukord on paranenud, aga et see ei ole ikka veel stabiilne ja tingimused äh, piirikontrollide pikendamiseks on ikka veel olemas, seega pikendati kontrolle veel kolme kuu võrra, aga siin tuleb välja tuua ka seda, et soovituses kutsutakse liikmesriike üles mõtlema alternatiivsetele meetmetele, kõigepealt nagu näiteks politseikontrollid, enne kui hakatakse kasutama siis piirikontrollide pikendamist. siin soovituses tuuakse välja ka tingimus iga kuu anda aru liikmesriikidel siis piirikontrollide kohta ja siin soovituses tuuakse välja ka need äh, paranemised olukorras äh, alates siis viimase soovituse väljastamisest eesmärgiks meile kõigile jääb äh, pöörduda tagasi korralikult ja normaalselt toimiva Schengeni ala juurde nii kiiresti kui võimalik. aga otsus on praegu, et see ei ole võimalik ja tuleb läbi viia hinnang selle kohta, kas neid kontrolle on igal pool täpselt nii palju vaja, nagu neid praegu on või kas neid on võimalik vähendada? aga see on põhimõtteliselt see, mida soovitusega saavutada tahetakse ja täpselt seepärast selline otsus just vastu võetigi. aitäh! aitäh, proua Katt ja nüüd annan sõna komisjonile. härra Seifert Lambert, äh, teil on nüüd sõna, palun. Thank you very much. aitäh. Euroopa Komisjonil on väga hea meel, et nõukogu võttis vastu soovituse ajutisi piirikontrolle kolme kuu võrra pikendada äh, ja ka seda, et äh, ranged tingimused selle jaoks pandi paika kun-, see kehtib siis kuni viiele Schengeni riigile ja nemad saavad siis ise otsustada, kas nad seda soovitust kasutavad või mitte. täna saime Austriast teate, et nemad äh, kavatsevad seda nõukogu soovitust äh, rakendada järgmise kolme kuu jooksul. komisjon oma soovitustes toob äh, väga selgelt välja selle, et Schengeni normaalse olukorra juurde pöördumises on tehtud suuri edusamme alates oktoobrist kaks tuhat kuusteist. tahaksin siin välja tuua selle Euroopa piiri- ja rannikuvalve kiire sisseviimise ja komisjon kahekümne viiendal jaanuaril ka siis äh, võttis vastu vastava otsuse. hoolimata nendest edusammudest äh, välispiiri valvamisel nii Kreekas kui ka Kreeka poolt on siiski probleeme normaalse olukorra juurde tagasipöördumisel ja sellepärast on veel vaja teha jõupingutusi saavutamaks soovitud tulemust. me leiame, et soovitus on tasakaalus seal on sees ka piirangud, väga objektiivselt on praegust olukorda hinnatud ja ajutised sisepiirikontrollid, neid tuleks kasutada tõesti viimase võimalusena mainitud viies liikmesriigis. pärast seda, kui nad on äh, kontrollinud ka alternatiivsete meetmete kasutamist nagu politseikontrollid piirivalve asemel ja need piirikontrollid peaksid olema proportsionaalsed äh, ja kindla eesmärgiga ning põhinema äh, ka pideval analüüsil selle kohta, kas piirikontrolli on tegelikult ka vaja ja samamoodi tuleks ka arvestada luureteenistuste riskianalüüsiga. kõigis viies riigis võitakse mingil hetkel jõuda järeldusele, et piirikontrolle ei saa enam õigustada ja nagu Malta eesistujariigina juba ütles, iga kuu peavad liikmesriigid andma aru piirikontrollide kohta nii komisjonile kui ka nõukogule. ja kuuekuulise pikendamise asemel otsustati soovitus pikendada kolme kuu võrra. komisjon kavatseb teha nimetatud liikmesriikidega koostööd selleks, et samm-sammult vähendada piirikontrolle ning muidugi meie lõplikuks eesmärgiks jääb see, et me saame pöörduda tagasi korralikult ja normaalselt toimiva Schengeni ala juurde, aitäh! Thank you, thank you very much! aitäh! nüüd kolleegid, kõigepealt härra Coelho, teil on sõna, palun. aitäh, proua esimees! suur tänu nende selgituste eest proua Katilt ja härra Seifertilt. esimene kommentaar. tahaksin välja tuua seda, et tegemist on teise pikendamisega kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu soovitusele, see tähendab seda, et me tegelikult praegu siin lööm-, püstitame uue rekordi pikendamisel ja see koda peaks nõudma siin äh, tagasi Schengeni ala juurde tegevuskava kiiret tõhusat äh, rakendamist. teiseks, praegused kontrollid. siiamaani ainult komisjonil on andmeid äh, nende piirikontrollide kohta ja pärast viimast soovitust nüüd saavad juurdepääsu nii komisjon kui ka nõukogu. ehk siis me tahame teada, kui palju kontrolle seal on, kui palju illegaalseid sisserändajaid on piiridel peatatud, mis tüüpi kontrollidega on tegemist, kas on eh, eesmärgipärastega, kas kontrollitakse kõike, kuidas need kontrollid majandust mõjutavad, ainult komisjon teab neid vastuseid, jah? praegusel hetkel on äh, meil tõesti inimesi, kes lihtsalt ütlevad, et Schengen on halb meil on Schengeni väljaarendamissüsteem, millega on tõesti nii-öelda üllatusvisiidid lubatud, mille tulemustega me saame ka tutvuda, kuid see ei kehti nendele reeglitele, mis puudutavad siis praegu nimetatud liikmesriike. nii et minu küsimused on järgmised. kuidas me saame hinnata seda, kas neid kontrolle on vaja või mitte, kui meil tegelikult seda informatsiooni ei ole? kas komisjon saab meile anda andmeid äh, nende kontrollide kohta, mida praegusel hetkel läbi viiakse ja kui mitte, siis kuidas me saaksime seda olukorda muuta? aitäh! Now... aitäh! proua Metsola, palun! From... aitäh! jätkan sealt, äh, mida kolleeg Carlos just ütles, aitäh Maldale eesistujana ja ka komisjonile väga täpse äh, selgituse eest ja on täiesti selge ja me oleme sellega kõik nõus, et väga tähtis on säilitada Schengeni ala. Äh, tähtis siis kõikidele institutsioonidele. Need julgeolekuriskid, mis praegusel hetkel Euroopas on, on tõesti käegakasutavad ja nüüd see otsus äh, piirikontroll pikendada kolme kuu võrra tuleb vaadata laiemas kontekstis ja samamoodi tuleb arvestada ka siis komisjoni tegevuskavaga, millega peaks pöörduma tagasi Schengeni juurde. tõesti, tegemist peab olema Ähm, kontrollidega, mis on ainult ajutised. Ähm, ja me peame väga kiiresti pöörduma tagasi normaalse olukorra juurde, kui me tahame, et äh, inimesed usaldaksid seda süsteemi. peame mõtlema, mida on vaja täpselt teha selleks, et Schengen toimiks hästi. nüüd ranniku ja piirivalve on väga kiiresti tööd alustanud ja on võimalik anda abi Kreekale välispiiri valvamisel juba sellest kuust saati samamoodi. on ka kiirregistreerimiskeskused äh, Äh, tõhustanud oma tööd äh, nii Itaalias kui ka Kreekas, tuhat protsenti rohkem inimesi registreeritakse, nii et me tegelikult oleme juba midagi teinud, aga me peame jätkama, kui me tahame näidata kodanikele, et me väärtustame nende õigusi. ja samamoodi tuleb meil hoolitseda selle eest, et Schengen toimiks korralikult, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, proua Svinberg, palun Tack så mycket. Ja, den här frågan kommer bli ex- aitäh! see küsimus on tõesti väga huvitav, nagu me eelkõnelejatelt kuulsime, need piirid ne,, neid piirikontrolle võib säilitada kuni kaks aastat ja kaks aastat sellel aastal läbi. ning Rootsis on nendel piirikontrollidel olnud väga suur mõju. ohjeldamatu immigratsioon oli meil üle kuuekümne tuhande inimese aasta tuli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal sisse ja nüüd umbes neli tuhat, nii et Rootsi lihtsalt ei oleks ilma piirikontrollita sellise olukorraga hakkama saanud ja muidugi kolme kuu võrra võib pikendada, see aga tähendab äh, nii tolliameti kui ka politsei jaoks väga suuri probleeme, sest neil on väga raske oma tööd korraldada nii lühikese perioodi jaoks, nii et liikmesriigid äh, saavad küll ise otsustada, kas nad soovivad kolm kuud pikendada või mitte, kuid minu partei leiab, et iga liikmesriik peaks saama õiguse ise otsustama, kas nad tahavad piirikontrolle ja kui kaua nad soovivad neid läbi viia. ma ei usu, et me saame veel sellel aastal tagasi pöörduda selle äh, vana olukorra juurde jah, me võime muidugi jätkata Liibüa ja Türgile, Liibüale ja Türgile altkäemaksu maksmist ja võib-olla siis meil tõesti õnnestub äh, piirikontrollidest uuesti loobuda. Pro-, härra Aho, palun järgmisena. aitäh. see, et äh, meil on piirikontrollid, äh, need on ette nähtud tõesti ajutisteks kriisideks, aga äh, tundub, et praegusel hetkel kriis on pigem selline pidev kriis. ja meil ei ole tegelikult meetmeid, mis on vajalikud illegaalse rände vastu võitlemiseks. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal viidi piirikontrollid sisse ja nüüd, kui enam ei ole võimalik neid pikendada, siis arvatavasti liikmesriigid ise jäävad piirikontrollide juurde, isegi kui seadusandlus seda ei luba, nii et komisjon ja nõukogu peaksid mõtlema selle peale, kas olemasolevast seadusandlusest äh, Schengeni ala kohta piisab või kas me peaksime kogu selle süsteemi üle vaatama, aitäh! Thank you aitäh, meil on veel umbes viis minutit, kui proua Katt soovib vastata küsimustele, siis on tal selleks praegu võimalus. Uh... aitäh, see viimane küsimus. meil ei ole nõukogus toimunud üldist arutelu selle üle, kas meil on vaja Schengeni äh, Äh, reegleid äh, muuta. üldine eesmärk on pöörduda tagasi normaalselt toimiva Schengeni ala juurde ja need reeglid on väga spetsiifilised, mis meil praegu on olemas. teised küsimused puudutasid vist pigem komisjoni taotlus info kohta, me kontrollime kolleegidelt äh, ka liikmesriikidest, kas meil on võimalik äh, vastavaid aruandeid edastada, aitäh! Uh, aitäh ja nüüd komisjon ja härra Seifert, palun vastake. Thank you, the member of parliament, Mr Coelho rahvasaadik härra Coelho ütles, et tegemist on juba teise pikendamisega, nagu siin juba mainiti, artiklid kakskümmend viis ja kakskümmend üheksa Schengeni piirikoodeksis äh, näevad ette, et on võimalik pikendada piirikontrolle kuni maksimaalselt äh, kaks aastat, kui erakorraline olukord säilib ja nagu öeldud, toonitan veel kord, et me soovime võimalikult kiiresti minna tagasi normaalse olukorra juurde ja komisjon on veendunud, et praegusest tegevusest äh, sünnib kasu ja meil on võimalik äh, luua tingimused kõikide sisepiirikontrollide ärakaotamiseks siin oli veel üks küsimus ja tegelikult eesistuja juba mainis seda kas Euroopa Parlamendil on ka võimalik saada liikmesriikide aruandeid, igakuiseid aruandeid? tegemist on täiesti legitiimse taotlusega, aga komisjon teeks ettepaneku, et eesistuja vastab sellele ja et parlament pöördub otse eesistuja poole sellepärast et komisjoni jaoks sellist kohustust ei ole ette nähtud nõukogu otsuses. ja tegelikult see sõltub kõik nõukogust äh, ja, ja viiest liikmesriigist, äh, kes peavad seda siis otsustama. mis puudutab majanduslikke tagajärgi, meil on siin terve rida uuringuid, äh, ka Euroopa Parlament on vastavaid uuringuid äh, läbi viinud, ma veel kord võtan selle kiiresti kokku. Nende uuringute hulgas oli üks, äh, mis puudutas Euroopa Komisjoni majanduskasvu prognoosi, kus öeldi, et piirikontrollide pidev sisseviimine tooks viis kuni kaheksa tuhat miljardit eurot Äh, kulusid kaasa. see mõjutaks transpordi, nii maantee kui ka meretransporti. meil olid siin ju ka Taani praamid, mis kaebasid komisjonile kõikide nende tõkete pärast, mis tulenevad piirikontrollidest. aga ka turismisektorit puudutaksid need piirikontrollid ja ka neid inimesi, kes iga päev äh, käivad üle piiri teises riigis tööl. ja me teame, et need äh, pikad, pikaaegsed piirikontrollid on endaga kaasa toonud selle, et äh, inimesed on olnud sunnitud teise riiki kolima selleks, et ei peaks iga päev piiri ületama, nii et tegelikult inimeste jaoks on ka siin juba kulusid tekitatud komisjon koostas eelmisel aastal uuringu ja seal öeldi, et viiskümmend üks miljardit eurot on kulud, kui kaks aastat piirikontrollid säilivad. ja see oleks null koma viisteist protsenti Euroopa Liidu SKT-st. see number tundub väike, aga viiskümmend üks miljardit eurot on tõesti väga suur summa, mida võiks ka teistmoodi kasutada kui meil Schengenit ei oleks, siis kaudsed kulud oleksid veelgi suuremad kui otsesed kulud, kuna see mõjutab tõesti ka ühisturgu, Euroopa Liidu sisest kaubandust, investeeringuid ja liikumist, aga väga vähe uuringuid on selle kohta praegusel hetkel läbi viidud. ja ja need praegu uuesti sisse viidud piirikontrollid on loodetavasti ainult ajutised ja samamoodi tuleb arvestada sellega, et tegemist ei ole süstemaatiliste kontrollidega, ainult viis liikmesriiki on seda teinud ja kehtivad ainult teatud piiriosades, nii et praegusel hetkel majanduslik kahju ei ole nii suur võib-olla, kui uuringutes näidatakse. mida veel öelda? siis mainiti et edusamme on tehtud, ma mainisin ka juba piiri- ja rannikuvalvet, eh, piiri- ja rannavalvet, eh, samamoodi kiirreageerimis, eh, kiirregistreerimiskeskuseid Dublin, ka Kreeka peaks uuesti Dublini süsteemiga järgnevatel kuudel liituma, nii et me loodame, et Schengen taastub nagu vanasti kiiresti Thank you, thank you. suur aitäh. aitäh, härra Seifert. suur tänu ka Praskatile selle informatsiooni eest, mida ta meiega jagas ja tõesti meile, meie kolleegidele on väga tähtis, et see informatsioon teie töö kohta ka meieni jõuaks. et me teaksime, mida tehakse komisjonis ja mida eesistuja teeb. see on väga tähtis, aitäh teile aitäh kolleegidele. aga nüüd läheb asi põnevaks, sellepärast et järgmine punkt peaks meil äh, neliteist nelikümmend viis alles kõne alla tulema, seega jätkame neliteist nelikümmend viis. okei okay,, colleagues, good afternoon. kolleegid, tere pärastlõunat. nüüd asume järgmise punkti juurde. see puudutab nõukogu rakendusotsust seoses sõidukite registreerimise andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamisega Taanis. järgmised kaks punkti on seotud sellega, kuidas liikmesriigid rakendavad niinimetatud Prümi kokkulepet. tahaksin teile meenutada, et parlamenti konsulteeritakse selles küsimuses ja nõukogu on palunud ka, et libe kolme kuu jooksul oma arvamuse esitaks ja meil on siis tähtaeg kümnes veebruar ja nüüd on meil vaja tähtaega natukene pikendada ja palume seda nõukogult. Ehm, kuuekeel fraktsiooni poolt on meil määratud ka raportöör eh, Kreeka DNA andmevahetuse kohta proua Grabini kahjuks ei saa täna siin pärastlõunal kohal olla ja ma pean kohe andma Birgit Sippelile sõna, palun. suur aitäh teile, meie raportöör Maria Grabini tegeles selle teemaga, aga kahjuks ta täna pärastlõunal siin meie seas ei saa viibida. seega ta palus, et ma tema nimel sõna võtaksin ja loen ette, mis ta kirjutas raportöör, millest me räägime, käsitleb nõukogu rakendusotsust, mis käsitleb sõidukite registreerimise andmete automatiseeritud andmevahetust Taanis ja see on väga tehniline ning kuulub konsultatiivmenetluse alla. me saame nõukogu eelnõu heaks kiita, sest Taana on, Taani on andmekaitse küsimustiku täitnud ja samuti vastanud Äh, andmevahetust puudutavatele küsimustele. nüüd seoses automatiseeritud andmevahetusega otsusest kaks tuhat kaheksa kuussada kuusteist JTSK ähm, tuleb andmevahetus läbi viia lähtuvalt hindamisest, küsimustikust ja pilootprojektist kaks tuhat kuusteist, kolmeteistkümnendal oktoobril äh, sedastas nõukogu, et kõik äh, liikmesriigid nõustuvad, et Taani vastab andmekaitse kõigile vajalikele tingimustele, mis sisalduvad kuuendas peatükis. ja lõpetuseks, selleks, et äh, sõiduki andmevahetus automaatselt saaks alguse, nõustume, et äh, Taani on vastava otsuse täitnud ja otsus on talle, nõudmised täitnud ja otsus on talle siduv. okei okay,, thank you, Birgit. suur aitäh, Birgit. ma ei tea, kas mõni kolleeg soovib sõna võtta keegi ei soovi sõna võtta. väga hea. kui rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis tahaksin öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes veebruar uh,. I don't know if at the nüüd ma ei tea. Uh, ma tahaksin siiski uh, kaks märkust veel teha. Birgitul oli täiesti õigus, nimelt uh, punktid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli on väga olulised kõigepealt tegemist oli nõukogu äh, vastava otsusega, mis puudutas automaatset andmevahetust sõidukite registreerimise kohta Taanis ja teine alusdokument oli rakendusotsus nõukogult selle kohta, kuidas algatada DNA andmevahetus automaatselt Kreekas, suur aitäh veel Äh, Birgitile muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli kümnes veebruar. ja nüüd on meil see päevakorrapunkt ammendatud, tänan. okei okay,, we have uh, after this we have uh.... ja järgmiseks seisab meil ees väga huvitav kuulamine. aga see algab meil kell kolm teeme pausi kümme minutit. Good afternoon, dear member. tere pärastlõunat, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. hea meel teid tervitada siin vanglasüsteemide alasel kuulamisel. tervitan teid härra Claude Morage'i nimel, kes mul palus tänast koosolekut juhtida vanglad on justiitssüsteemi tähtis element liikmesriikides Euroopa õiguse turvalisuse alal ja ähm, tähtis on äh, vastastikune usaldus, ähm, üksteise töövahendite tunnustamine ja äh, see on siis eeltingimuseks selleks, et põhiõigustele rajanedes eksisteeriks kõigis liikmesriikides asjakohased kinnipidamisasutuste standardid. nüüd libekomisjon äh, kirjutab praegu uuesti omalgatuslikku raportit teemal kinnipidamiskohtade puudused haldustasandil, praktilisel tasandil, selleks, et Euroopa Liidu kinnipidamisasutuste olukorda parandada. raportöör on Joel Bergeron ja mul on hea meel talle täna sissejuhatuseks talle sõna anda. palun, proua Bergeron. suur tänu mm, ja kall-, äh, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin äh, kõiki kõigepealt tänada selle eest, et te tulite täna sellele kuulamisele, sest äh, ma arvan, et see on väga oluline, arvestades, milline on praegune vangide olukord ja ka meie raporti koostamise huvides täna võtavad sõna ilmselt erinevad äh, esinejad, äh, igalühel on oma äh, roll, kindel roll vanglasüsteemis, täna on võimalik Euroopa Nõukogu esindajad kuulata, neid, kes vastutavad kriminaal- ja õigusliku koostöö eest ja just koostöö eest vangla teaduse vallas ja meil on külaliseks Taneva, siis on meil rahvusvahelise äh, kriminoloogia õiguse professor, kes ähm, tegeleb just äh, haavatavate isikutega kinnipidamisasutustes, proua Marii Creteno, siis on meil äh, penoloogia professor Sonja Snakken Mm, kindlasti, ma loodan, et ma ei hääldanud valesti teie nime ja meil on ka külas härra Lars Viitholm, kes on äh, kinnipidamisasutuste organisatsiooni direktor Rootsis. Äh, mul on hea meel, et täna on siin erinevaid esinejad, kes saavad rääkida vangla, vanglate kinnipidamisasutuste õhustikust erinevatest aspektidest ja, ja annavad meile siis tervikpildi. see teema on äärmiselt ulatuslik, see puudutab nii kinnipeetavaid kui kinnipidamistingimusi, nii äh, põhiõigusi kui ka tervist, ka külastamisõigusi, hääleõigust, avalikku korda, julgeolekut, turvalisust, ähm, tavaellu taasintegreerumist ning äh, kinnipeetavate õiguste küsimus on samuti tähtis ja tähtis on, et äh, ka seda arvestataks meie raportis. minu jaoks on äh, vanglate olukorra raportis oluline jääda Euroopa õiguse raamidesse eh, ning püüda ka kaitsta põhiõigusi vanglakeskkonnas. muidugi eh, ei taha siin kuidagi puudutada liikmesriikide õigust, ei taha midagi muuta liikmesriikide vanglate, vanglaid puudutavas õiguses ja nüüd selleks, et eh, täiesti ausalt teiega kõnelda, tahaksin öelda, et minu nägemus on selline, et kinnipeetavad on eelkõige inimesed ja me ei tohi seda ära unustada. me ei tohi neid kui ühiskonna heedikuid kohelda. ja nagu te mõistate, Euroopa vanglasüsteemid on väga erinevad, kuid kahjuks probleemid on väga sageli sarnased ülerahvastatus, korra puudumine, vägivald, samuti väga kõrge enesetappude tase, ja paljud vanglad on oma aja ära elanud ning mustad äh, räpased äh, ning äh, muidugi meie, meie põhjariikides Rootsis, Soomes on kindlasti tu-, need kinnipidamistingimused palju paremad kui võib-olla teistes liikmesriikides, nad võiksid meile eeskujuks olla ja seetõttu soovitan äh, võiks ähm, kas või külastada, näiteks äh, proua Haudala abil võiks Soomet külastada, Rootsit külastada ja veel mm, lõpuks tahaksin öelda, et ma otsustasin, et täna radikaliseerumisest me ei räägi, sellega tegeleb proua Tati raport ja äh, seega muidugi tuleb arvestada, et vanglate temaatika on väga laialdane ja selle ühte või teist aspekti äh, saab käsitleda ka mujal ning täna räägime me õigustest, äh, kinnipeetavate õigustest eelkõige. ja nüüd annaksin teistele sõnavõtjatele sõna, palun. proua esinaine, palun grazie grazie al collega bergeron a questo punto suur tänu, proua Bergeron, jätkan nüüd itaalia keeles. suur tänu teile selle väga täpse sissejuhatuse eest. tänase kuulamise teema on südamelähedane meie komisjonile ja ka minule endale ning äh, meie esinejad täna annavad meile mõtteainet ja ka täpsemaid teadmisi, millega me saame edasi töötada. kõigis riikides on äh, probleeme kinnipeetavate väärikusega, kinnipidamistingimustega, nüüd annaksingi sõna meie külalise esinejatele ning nagu meil siin komisjonis on kombeks, siis äh, on võimalik pärast ka esitada küsimusi kõnelejatele mul on väga hea meel juhtida teie tähelepanu ka sellele, et kuulamist kantakse üles, üle ka veebis, seega saab lindistada, talletada selle, mida kõnelejad täna räägivad ja see on hiljem ka parlamendi veebisaidil saadaval, kättesaadav. alustamegi esimese ettekandega. mul on väga hea meel tutvustada Vivian, Vivian Jairani mul on äh, perekonnanimede hääldamisega tundub täna raskusi. tema on äh, karistusteadusalase koostöönõukogu juhataja Euroopa Nõukogus ning tema järel saab sõna proua Elina Taneva, kes on samuti nõukogu, Euroopa Nõukogust ähm, Nemad äh, on pikka aega tegelenud äh, kinnipidamisasutuste tingimuste jälgimisega ja see töö on Euroopa Liidus väga oluline. muidugi kuuleme täpsemalt juba meie kõnelejatelt ja nüüd palun kõnelejatel jääda kümne minuti kõneaja juurde. esimesena saab sõna härra Žiran. suur tänu, juhataja ja ka raportöör oma kolleegi nimel, minust vasakul proua Elina Taaneva nimel soovin teid tänada ja ka ise soovin teid tänada eri, Euroopa Parlamenti, eriti just äh, siinset komisjoni selle võimaluse eest teiega tänasel teemal kõnelda. täna me räägime äh, karistusteadusalase koostöö nõukogu tööst äh, Euroopa Nõukogus ja juhime tähelepanu ka sellele, et kinnipeetavad inimeste õigustest tuleb kinni pidada ning räägime ka kinnipidamistingimustest. seni, kuni esitlust laetakse, siis äh, mina olen Iirimaa karistushooldusosakonna juhataja ja olen äh, juhatanud viimastel aastatel Euroopa Nõukogu karistusteadusealase koostöönõukogu samuti, sellest äh, lähemalt hiljem, Äh, proua Tanevaga jagame me esitluse aega, kõneleme kordamööda, nii et annangi sõna oma kolleegile. suur tänu. tänan teid selle kutse eest äh, kõnelda täna Euroopa Parlamendis ja annan ja tänan ka selle teksti eest, mis on väga hästi kokku pandud, siin käsitletakse kõiki olemasolevaid äh, instrumente, kohtupraktikat ja kõik olulisemad elemendid mis on seotud vang-, kinnipeetavate eh, kohtlemise ja kinnipidamistingimustega, on siin läbi võetud. mis puudutab eh, kinnipidamistingimusi Euroopas, siis eh, see on juba kuuekümnendatest aastatest alates kõne all olnud. praegune olukord, sellest on näha, et meil on paigas standardid, meil on seiremehhanismid paigas, meil on ka koostöö toimiv, nagu te näete see tähendab, et ministrite äh, töö puhul, mis äh, kinnipidamisasutustega tegeleb, siis meil ei ole mingisuguseid siduvaid kokkuleppeid, on ainult äh, soovitused, aga kahjuks tegemist ei ole siduvate õigusaktidega, seega praegu kinnipidamisasutused sellest ei lähtu sellega tege-, selle tööga tegeletakse karistusteadusalase koostöö nõukogus erinevates valdkondades, peetakse nõu ekspertidega, siis minnakse juhtkomiteesse, mis tegeleb äh, karistusõiguslike küsimustega ja siis hiljem ministrid võtavad selle äh, otsuse vastu. väga oluline on juhtida tähelepanu sellele, et sünergia standardite väljatöötamisel äh, ja nende rakendamisel on ähm, oluline, aga kahjuks, nagu ma juba ütlesin, meil ei ole siduvaid äh, instrumente, millest lähtuda. meil on paika pandud küll standardid äh, ja standardid äh, standardi otsuste põhjal saavad nendest siduvad siis vastava liikmesriigi jaoks CPT standardid standardeid kasutatakse seal, siis samuti ministrite nõukogu, samuti meil on inimes-, inimõiguste kohus, parlamentaarne assamblee, mis jälgib samuti õiguste olukorda ning kontrollitakse ka Euroopa Kohtus, kuidas kohtuotsuseid rakendatakse liikmesriigiti erinevate eeskirjade läbivaatamisel tulevad need kogud taas kokku ja praegu äh, me tegeleme Euroopa vangla eeskirjade läbivaatamisega. meil on samuti koostöö äh, ka Euroopa Liiduga, äh, kuna mitmed tegevused, mida me näiteks Ida-Euroopas ja Türgis läbi viime, lähtuvad Euroopa Liidu programmidest, seega meie tegeleme selle rakendamise töö praktilise osaga mis puudutab äh, karistusteadu-, teadusalase koostöö nõukogu, siis aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend see asutati nõuandva koguna juhtkomiteele, aga nüüd on tegemist juba valitsustevahelise komiteega, üheksateist valitud liiget on seal, äh, näiteks nagu meie juhataja samuti, kes saavad siis sõltumatult oma vaateid avaldada, ilma et nad sõltuksid äh, vastava liikmesriigi poliitikast Äh, korra aastas äh, tuleme me kokku ka täiskogul, äh, sinna tulevad kokku kõik nelikümmend seitse liikmesriiki ning seal saab samuti kõrgemal tasandil teavet vahetada ja võrgustikuga töötada. annan sõna taas kolleegi. puudutab neid olulisemaid õigusstandardeid, mis Euroopa Nõukogu on BCCP kaudu läbi välja töötanud, käsitlevad mitmeid erinevaid valdkondi aga Euroopa kinnipidamisasutuste eeskirjad, mis aastal kaks tuhat kuus välja äh, töötati ning karitusmeetmete eeskirjad, mis on hiljaaegu läbi vaadatud ning järgmise paari kuu jooksul need äh, ka vastu võetakse. Euroopa kriminaalhoolduse eeskirjad, Euroopa eeskirjad alaealiste õigusrikkujate jaoks ja nii edasi aga tekib küsimus, kas nüüd oleks aeg välja töötada siduv Euroopa kinnipidamise asutuste harta, äh, aastal kaks tuhat neli seda küsimust ka käsitleti Euroopa Parlamendi algatusel ning seda arutas ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee. mitmetel põhjustel ei õnnestunud seda tööd äh, tollal lõpule viia, aga võib-olla oleks nüüd aeg selle küsimuse juurde tagasi tulla mis BCCP-d äh, puudutab, äh, siis nende pra-, praegustest ülesannetest rääkides, äh, need on välja toodud järgmisel slaidil, me töötame välja suunisdokumenti, mis käsitleb vang-, vangistatud vanemate laste kohtlemist, nagu Elina ka mainis juba, siis vaatame me läbi ka Euroopa ähm, kinnipidamisasutuste eeskirju, ning äh, tegeleme ka sellega, et äh, lepitusmenetluse äh, läbivaatamise küsimustega. samuti korraldame iga-aastaselt kriminaalhooldusasutuste ja kinnipidamisasutuste juhtide konverentsi, tegemist on äh, lisaks sellele, et tegemist on konverentsiga, siis on kõigil eh, vanglate ja karistushooldusasutuste juhtidel, direktoritel võimalus kokku tulla, neid on siis nelikümmend seitse liikmesriiki, kust eh, direktorid kokku tulevad ning seda kokkutulekut saab kasutada ka võimalusena rääkida BCCP probleemidest eh, ning saab äh, Ähm, kõnelda siis ka viimastest äh, uusimatest äh, suunistest. Liina räägib äh, Space'i statistikast nüüd teile peatselt, mis seal käsitletakse kinnipidamisasutuste ähm, tingimusi seoses kinnipeetavatega ja ka sellega seoses avaneb väga palju võimalusi ähm, näiteks standardite väljatöötamiseks ja arendamiseks, mis põhineksid statistikal ja faktidel üks dokument, mille oleme hiljaaegu koostanud, õigemini kaks, äh, käsitlevad neid äh, teemasid, need on siiski väga asjakohased praegu ja üle kogu Euroopa, nimelt äh, radikaliseerumine ja vägivaldne äärmuslus, kuna kinnipeetavate seas sellised probleemid le levivad. Well, you see here um, just very sellel slaidil näete, meil on mõned slaidid eh, viimasest, viimastest eh, Euroopa Nõukogu statistikat, kajastub siin, eh, statistikat on kogutud juba kolmkümmend aastat ja umbes viisteist aastat on kogutud statistikat ka alternatiivsete karistuste kohta. viimase, viimased, viimane statistika tuleb aastast kaks tuhat viisteist kuna kogume statistikat äh, aasta hiljem äh, vastavast aastast, selleks et teha kokkuvõtteid eelneva kalendriaasta kohta ja andmeid analüüsida. andmed näitavad et, et kolmkümmend kolm protsenti neljakümne viiest liikmesriigist, äh, neil on suureks probleemiks ülerahvastatus kinnipidamisasutustes. ja murettekitav on see, et kaheteistkümnes riigis on see suureks probleemiks juba mitmeid aastaid ja olukord ei muutu. Ida-Euroopas on äh, vangide arvu vähendatud, aga siiski äh, on neil kinnipeetavate arv võrreldes äh, rahvastikuga oluliselt suurem kui mujal, aga see probleem puudutab tegelikult nii ida kui lääne poolseid riike Euroopas ja seega on see murettekitav. me ei näe, et see olukord paraneks lähiajal kohtusüsteemi toimimine ja karistust, karistuste osas samuti ei ole edasiminekut näha. mis puudutab siis välismaalasi, siis me näeme, et äh, üha enam on ka äh, välismaalasi kinnipidamisasutustest, kakskümmend kuus protsenti välismaalastest on Euroopa Liidu kodanikud, seega me näeme, et väga palju on kinnipeetavaid ka Euroopa Liidust väljastpoolt, kolmandatest riikidest, Euroopa Liidu kinnipidamisasutustes. kohtueelses etapis on see olukord tõsisem, umbes kolmandik, üle kolmandiku vangidest, kinnipeetavatest on välismaalased, ma ei tea, kas see on siin slaidil hästi näha, aga tõsiseim probleem on see nagu te slaidilt näete, nendes riikides. siis äh, kinnipidamiskulud, äh, ka need on väga kõrged, kakskümmend üks miljardit eurot, äh, aastal kaks tuhat neliteist see on üsna kõrge ja see põhineb mitte e-, eelarveprognoosidel, vaid reaalsetel kulutustel, umbes sada eurot kinnipeetava kohta päevas need kulud on. muidugi riigiti see summa erineb sõltuvalt SKP-st samuti, aga lihtsalt soovisime näidata veidi arve, ilmestamaks statistikat eh, nii kinnipidamis, kinnipidamisasutuste kohta kui ka alternatiivsete kasutuste kohta, karistuste kohta. meil on väga palju andmeid eh, veel, mida tuleb analüüsida ja nüüd meil on ühisprojekt ka Euroopa Liiduga Äh, uurida ühiselt äh, kohtueelset kinnipidamist. meil on äh, sidemed ka riiklike esindajatega, kes aitavad meid andmeid koguda ja andmeid võrrelda ning me loodame, et tänu sellele õnnestub meil parandada niigi head statistiliste andmete kvaliteeti, mis seni on õnnestunud meil ning lõpetuseks viimasel slaidil oleme välja toonud mõned väljakutsed, millega selles valdkonnas silmitsi ollakse väga sageli. me näeme, et selles valdkonnas, eriti mis puudutab just vanglaid, keskendutakse rohkem füüsilistele struktuuridele, ehitatakse suuremaid, uhkemaid ja lihtsalt rohkem kinnipidamisasutusi, aga väljakutsed selles valdkonnas ei tulene just füüsilistest struktuuridest, olgugi et ka need on olulised aga rohkem äh, nendest, äh, mida esmapilgul ei näe, äh, kinnipidamisasutuste kultuur, koostöö ja nii edasi ning väärtused, mis meil siis kas on või mida me soovime arendada kinnipidamisasutustes ja ähm, kriminaalhooldussüsteemis erinev väga riigiti väga sageli on kinnipidamisasutused äh, avalikkuse äh, tähelepanu all ja see teeb selle olukorra veel keerulisemaks. muidugi majandusliku, majanduslik olukord on keeruline ja riigiti erinev ka poliitiline keskkond, kus seda tööd tehakse. majanduslikku olukord, eriti just viimastel aastatel mitmetes, mitmes riigis äh, on kujutanud suurt väljakutset endast äh, Äh, hooned on jäetud äh, unarusse, töötajaid on vähendatud ja nii edasi. Äh, poliitilist survet ma juba mainisin ja riikide elanikkond kardab kuritegevust ja soovib, et reageeritaks rangemini, karmimini. samuti puudub ametitevaheline koostöö nii kohalikul tasandil, riiklikul tasandil kui Euroopa tasandil ning lõpetuseks tuleksin tagasi ühe mõtte juurde, mida mainisin alguses ehk võib-olla oleks nüüd aeg välja töötada siduv Euroopa kinnipidamisasutuste harta. see ei tooks kasu mitte ainult kinnipeetavatele, vaid nendele inimestele, kes kinnipeetamatega töötavad ja ka ühiskonnale laiemalt, aitäh! aitäh! aitäh! mõlemale kõnelejale selles paneeldiskussioonis. suur tänu nende ettekannete eest, mis puudutasid ka inimõiguste alast olukorda ja suur tänu ka selle eest, et andsite meile informatsiooni oma töö kohta. me läheme kohe teise paneeldiskussiooni juurde, kus me räägime ohustatud isikutest Äh, vanglas ja proua Kretenoo saab kõigepealt sõna. tegemist on inimesega, kes töötab mittetulundusühingus, mis tegeleb rahvusvahelisel tasandil vanglate jälgimisega, nende põhiliseks ülesandeks on äh, hoolitseda selle eest, et vanglad, vanglas olevate isikute põhiõigused oleksid kaitstud ja teil on ka kohe sõna, palun. Bien, bah, merci de, de ma suur tänu, et te kutsusite mind tänasele kohtumisele, tundub olevat väga äh, huvitav ja pean tunnistama, et ma pean, tahtsin keskenduda mm, küll nendele haavatavatele isikutele, aga üldiselt peab rääkima ka vanglapoliitikast üldisena ja Prantsusmaa olukorrast ning lõpuks siis räägiksin ka nendest haavatavatest isikutest vanglakeskkonnast, kuidas neid koheldakse. Prantsusmaa, nii nagu paljud teised riigid, äh, on riik, kus on pidevalt vanglad üle koormatud ja veel äh, sel, alles sel suvel äh, oli seitsekümmend tuhat kinni peetud ja ja sellistes, sellistes tingimustes, kus kahe, kahe kolmekesi oldi ühele inimesele ette nähtud kongis, magati madratsil lihtsalt ja nüüd äh, jaanuar kaks tuhat seitseteist, äh, viiskümmend kaks tuhat kohta umbes ja peaaegu üheksakümmend tuhat kinnipeetavat, seega me oleme saja seitsmeteist protsendiliselt ületanud oma võimalusi ja olukord erineb äh, väga drastiliselt. osad on lühiajaliselt valist-, vahistatud, eel, eelvangistuses äh, ja äh, samas põhivanglates on numerus clausus ette nähtud, seal ei ole lubatud rohkem inimesi kinni pidada, kui on kohti ja nendes asutustes on see ähm, ülerahvastatus ulatunud kuni saja neljakümnele protsendile, sada viiskümmend protsenti, isegi kakssada protsenti mõnedes eelvangistuste äh, asutustes ja seega ähm, olukord on täiesti väljakannatamatu, mingit in, e-, eraelu kaitstust seal ei ole ei saa ka vangla tegevustes osaleda, ei ole lihtsalt võimalik mitte midagi korraldada, neile ka sellistes tingimustes istuvad vangid sageli kakskümmend neli tundi lihtsalt oma kongis ja kõik. kõik äh, lähtub sellest, kui palju on järelvaatajaid, kui palju on vangivalvureid, kui palju on võimalik äh, nagu teoreetiliselt Eh, midagi ette võtta vangidega ja tegelikult ei lähtuda praktilisest olukorrast ehk vangide arvust. muidugi mm, mõni aasta tagasi oli võib-olla eh, olukord natuke teistmoodi, aga ikkagi sada kakskümmend neli protsenti oli ülerahastatust, vaatamata sellele, et nüüd aja jooksul on uusi kohti juurde tulnud, on ikkagi see probleem väga terav. kõik, palju sõltub eh, ehituse kiirusest. meil on kuuskümmend kinnipeetud saja tuhande elaniku kohta, nüüd me oleme veelgi seda arvu ületanud. no muidugi, kui me neid eh, tasemeid Euroopa tasemetega võrdleme, siis me oleme võib-olla kusagil keskel, aga peab siiski äh, midagi meeles pidama. nimelt äh, see kinnipidamismäär või kinnipeetute määr, ega see ei sõltu tegelikult kuritegevuse arengust, ei ole korrelatsioonis ehm, üks asi on see, kui palju politsei konstateerib kuritegusid, Äh, aga teisest küljest võib öelda, et me näiteks var-, vargused, äh, sissemurdmised on järk-järgult vähenenud, äh, väga vähe on tapmisi, on ka siiski jätkuvad niisugused füüsilised kallaletungid. tegemised ei ole olukorraga, kus kriminaalkuritegude areng tegelikult määrab ära vanglate olukorra aastate jooksul on äh, poliitikud äh, järjest rohkem Prantsusmaal äh, nõudnud karistust, vanglakaristust, meil on erinevaid kuriteoliike isegi karistusõigusesse võetud, igasugused näiteks pantvangi võtmised ja, ja muud sarnased teod. seega sellistel juhtudel jõutakse kiiret kohtusse ilmumist, meil on selline spetsiaalne kohtumõistmise vorm eh, ja sellega on võimalik eh, päris pika vanglakaristust määrata. seitsekümmend protsenti vanglakaristustest tegelikult määratakse kiirkorras kohtumõistmisega ja ähm, ähm, kaks tuhat neliteist on meil mõned meetmed küll ära kaotatud, aga ikkagi äh, niisugused osade kaupa karistuse kandmised on meid siiski mõjutanud. näiteks äh, seda on jälle tulnud äh, valimiskampaanias päevakorda. see tähendab seda, et ähm, me tegelikult on, soovime sellist maksimaalset äh, Äh, maksimaalset karistuse määra ja seda küsimust äh, tõstatatakse ikka ja jälle, loodetakse, et see on lahenduseks. Äh, sel suvel näiteks ähm, tõusis vanglakaristuste arv ühe koma kuue protsendi võrra võrreldes viimase kolme aastaga. meie, meil on uued sätted, mis pärinevad kahe tuhande kaheksandast aastast. ja see võimaldas siis järjest rohkem vanglakaristusi välja kuulutada, mis maksa-, vastab äh, umbes nelja tuhandele vanglakaristusele täiendavalt aastas sageli on tegemist just avaliku korra rikkumistega, narkomaanidega, alkohoolikutega, kes on avaliku korra rikkumise eest siis kinni peetud ja viimasel ajal on selline ähm, lühiajaliste karistuste äh, arvu tõus, selline ajutise kinnipidamise arvude tõus äh,, kuigi meil ei ole veel piisavalt statistikat, mis seletada või võimaldaks seda nähtust. kindlasti on terrorismiga seoses ajutist kinnipidamist rakendatud rohkem, aga mitte ainult. ilmselt kardetakse ka kohtunike seas rohkem ja otsustatakse pikem vanglakaristuste kasuks, seega on sellised meetmed Äh, mis püüavad äh, kuritegevust nagu piirata, aga ilmselt äh, see vanglakaristus alati ei aita. on kasutusele võetud nüüd ka koduarest ja elektroonilised võrud. ma arvan, et meil on praegu näiteks nelisada inimest, kellel on sellised meetmed mõeldud ja veel, mida tuleks arvestada samas, samas perioodis on Saksamaal, Hollandis, Itaalias vangistajate arv vähenenud. sest nad on käitunud vastavalt Euroopa Nõukogu Inimõiguste Kohtu otsusele vähendada eh, eh, kinnipeetavate arvu ja nad on siis kasutusele võtnud vastavad meetmed ja seega muidu kõik see mõjutab ka või on seotud ka majandusolukorraga, eh, sotsiaalolukorraga ja kui me vaatame, mis toimub Skandinaavias, seal juba viiskümmend aastat tagasi äh, äh, kontrolli alla saadud äh, vanglakaristused. Äh, vanglakaristusi on metoodiliselt hakatud vähendama, on umbes, kinni peetud umbes viiskümmend viis saja tuhande elaniku kohta, see arv on aastaid olnud juba peaaegu stabiilne ja äh, see on kõik kriminoloogiliste uuringute tulemus, samuti võeti arvesse Euroopa Nõukogu soovitusi ja tõesti on neid arvestatud, arvestatud ka poliitik, poliitikas, vanglapoliitikas. Äh, tulemused näitavad, et ähm, et äh, tegelikult äh, äh, vanglakaristus peatab pere ja sotsiaalsidemed, suurendab retsid-, retsidiivsete kuritegude arvu, mõjutab isikut psüühiliselt, füüsiliselt ja lisaks sellele on tegemist ju ikkagi kriminogeense keskkonnaga Äh, Prantsusmaal on näiteks neid probleeme väga-väga lünklikult arvestatud. Prantsusmaal on olukord selline, et äh, kuuskümmend kolm äh, protsenti inimestest satub viie aasta jooksul peale vanglast lahkumist uuesti vanglasse. seega mm, see või vabandust, meil on see protsent on meil nelikümmend seitse protsenti tegelikult ja mm, nüüd on küll Prantsusmaal soovitud uusi, uusi kinnipidamisasutusi e, ehitada. seega meie suundumused on hoopis vastupidised Skandinaaviale ja, ja võib-olla kaks tuhat kakskümmend viis muutub midagi nad juba äh, tuhande seitsesada kaheksakümne üheksandast aastast alates oleme küll individuaalseid äh, õigusi hinnanud, aga, aga midagi ei ole nagu muutunud, äh, seega et saja tuhande elaniku kohta on kinnipeetute arv meil saja viieteist protsendiliselt kõrgem kui keskmine ja nüüd alates tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendast aastast äh, on äh, vanglarajatiste ehitamine ainult vastava süsteemi äh, pädevuses rakendatud on era- ja era- ja avaliku sektori partnerlust, see võimaldab väga-väga äh, äh, pika tähtaega laenudega ehitada vanglaid, kuid äh, need mm, laenutingimused on just intressimäära suhtes väga-väga kõrged ja seetõttu oleme me võlgu jäänud kuus koma kolm miljardit ehituslaenu on praegu meie õlul. ja see tähendab seda, et Äh, see, see jõuab varsti seitsme-kaheksa miljardini, see äh, laen. Äh, teisest küljest on meie vanglarajatised vananenud moraalselt, nad on isegi oma standarditelt poole võrra viletsamas olukorras kui see, mida nõutakse. peab ütlema, et meil on ainult üks kolmandik nõuetele vastavaid vanglarajatisi. ülejäänud on kõik äh, vananenud äh, ja kaks tuhat seitseteist ei ole ka ette nähtud mitte mingisugust krediiti, mingisuguseid eraldisi selleks, et, äh, et ehitisi äh,, rajatisi hooldada või ehitada. seega noh meie kinnipeetavad näiteks saavad praegu ühe, ühe tunni ulatuses töötada. Euroopa Nõukogu nõudmised on aga, et vangid peavad saama kaheksa tundi päevas töötada, seega meil on selle ülerahvast-, rahvastuse tõttu vähem tegevusvõimalusi ja umbes saja kinnipeetava kohta on ainult üks õpetaja näiteks üks neljast saab ainult äh, mingit õpetust, kas siis koolitust, äh, ametiõpet, äh, mingitel kursustel osaleda, aga meil on täiesti karjuvad vajadused koolituse järel. üks neljandiku näiteks on veel peaaegu ki-, kirjaoskamatuid kinnipeetavatest ja ja enamus on ikkagi ilma keskkoolihariduseta et selline valitsuse suhtumine alati mm, midagi juurde ehitada tegelikult näitab, et meil ei ole mingit järelmõeldud poliitikat nende inimeste üle, kes satuvad vanglasse. üldiselt räägitakse äh, mingitest äh, kinnipeetavatest, äh, kes on näiteks vaimuhaiged, neil peaksid e-, eraldi tingimused olema, aga meil ei ole neid psühhootilised äh, patsiendid, nii-öelda psühhoosiga patsiendid, äh, saadakse lihtsalt tavalisse psühhiaatria haiglasse ja äh, Äh, ja siis, kuna meil ei ole õigeid, õigeid rajatisi, siis äh, luuakse või, või ehitatakse haiglad, psühhiaatriahaiglad lihtsalt ümber äh, vanglateks. Need on nagu haiglad, vanglad, mis on ka omakorda mõjutanud nende kinnipeetavate olukorda, kes on sinna sattunud. siis Äh, arvatakse, et võib-olla lühike karistus ei ole nii, nii kahjulik, aga näiteks äh, üheksateist äh, meil on kahe tuhande seitsmendal aastal olnud sadu tuhandeid, kellel on lühike karistus, kui me nüüd seaduse teksti järgime, siis pika, kui, kui lühendada kinnipidamise aega, siis, või karistuse aega, siis me võiksime ka vähendada seda ülerahvastuse protsenti ja aga ikkagi meie orientatsioon on olnud järjest neid arestimaju üles ehitada ja ja need, kes on vähem kui kaks aastat kinnistunud, nende jaoks ei ole mitte mingisugust äh, karistuse lühendamist,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 see oli tõesti väga huvitav, mida me praegu kuulsime haavatavate inimeste kaitse kohta vanglates. see näitab tegelikult, kui palju on meil probleeme kinnipidamisasutustes. Lähme nüüd kohe edasi järgmise ettekandega. järgmine kõneleja on äh, Sonja Snaken. tema räägib meil sellest, kuidas endiseid vange uuesti ühiskonda integreerida. tegemist on äh, meil siin professoriga, kes töötab äh, Brüsseli Vabas Ülikoolis äh, kriminoloogia valdkonnas. ta on ka tegelenud piinamisvastaste küsimusega küsimustega ja teeb koostööd ka Euroopa Nõukoguga. meil on väga hea meel, et ta on täna siin ja ta saab ka kohe sõna. aitäh kõigepealt, suur aitäh selle kutse eest. meil on tõesti nüüd suur võimalus rääkida sellest tähtsast küsimusest, mis puudutab tegelikult kõiki ühiskonnas, nimelt endiste vangide taasintegreerimine ühiskonda, me räägime siin siis inimväärikusest ja ka kogukonna ohutusest. tihti leitakse, et selle kahe vahel on vastuolu, aga teadustöö on näidanud, et seda tasakaalu on võimalik saavutada. miks on taaslõimimine ühiskonda nii tähtis? kui keegi on rikkunud seadust, äh, siis pannakse ta trellide taha ja kõik arvavad, et äh, ühiskond on sellega turvalisem, kuid mingil hetkel kõik need vangid vabanevad uuesti ja pöörduvad tagasi ühiskonda, sellepärast on väga tähtis ka teada, kuidas see ühiskonda taaslõimimine toimib. me teame, et äh, astmeline integreerimine on väga tähtis, et lihtsalt üleöö ei vabastata inimesi, kellel on alguses kõiki vabadusi piiratud ja äkitselt on neil olemas kõik vabadused. viimastel aastatel Euroopa Inimõiguste Kohus on üha rohkem välja toonud seda, et koos karistamisega on väga tähtis ka pöörata tähelepanu äh, Äh, vabastamisel ja ma ei hakka siin minema üksikasjadesse, sest meil on siin tõesti väga palju erinevaid kohtujuhtumeid, näiteks aastast kaks tuhat kaks, kus kohus on öelnud, et varajane vabastamine, äh, üheks päevaks vabastamine on väga tähtis, sellepärast et äh, niimoodi, kui inimesi samm-sammult vabadustega harjutatakse, siis nad saavad paremini hiljem hakkama ja peale selle on öeldud ka, et avalik arvamus ei tohiks äh, saada takistuseks ametivõimudele vanglapuhkust anda, kui kõik seadustega paika pandud tingimused on täidetud. ning eluaegsete vangide jaoks äh, ja neid on paljudes riikides üha rohkem, selle kohta kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kohtuotsus ütles, et Äh, kui vang, eluaegsetele vangla, vangidele ei anta võimalust äh, varem vanglast pääseda, siis tegelikult võetakse neilt ära äh, õigus lootusele. see ei tähenda seda, et kõik eluaegsed vangid tuleks millalgi vabastada, vaid see tähendab seda, et kõikidel sellistel vangidel peab olema vähemalt lootus, et tema juhtum vaadatakse üle ja teda võib-olla kunagi vabastatakse. mõned võivad olla liiga ohtlikud, et neid vabastada, aga vähemalt tuleb juhtumeid teatud aja pärast üle vaadata kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal küll võttis äh, Ühendkuningriigis kohus vastu otsuse, mis läks vastupidises suunas, aga meil ei ole siin praegu sellest aega pikemalt rääkida. ametivõimudel on kohustus hoolitseda selle eest, et vanglarežiim on selline, millega vangidel on tõesti ka võimalus ennast rehabiliteerida. ja me ei räägi siin mitte tulemustest, vaid meetmetest ja see tegelikult äh, Äh, toob endaga kaasa ka väga palju tagajärgi selle koht, äh, sellele, kuidas peaks see vanglarežiim siis välja nägema selleks, et neid eesmärke täita. tuues nüüd näiteid, näiteks Murray juhtumi puhul öeldakse, et artikkel kolm, kus on äh, äh, mitteinimene kohtlemine ja piinamine keelatud äh,, sellega nähtakse ette, et eluaegsel vangil peab olema võimalus ennast rehabiliteerida ja on väga tähtis, et seda vaadatakse kui ühte väga tähtsat osa inimväärikusest. nüüd järgmise slaidi puhul ma üksikasjadesse ei laskuks, sest viited siin teistele Euroopa Nõukogu meetmetele leidsid juba kolleegide poolt äh, kajastamist nii et ma keskenduksin nüüd rohkem sellele, mida see taasintegreerimine tähendab. seda mainis ka juba mu kolleeg, eh, eelkõneleja ja siin tõesti tuleb arvestada sellega, et vanglas ähm, elavatel inimestel on teatud iseloomujooned, mis neid iseloomustavad ja me peaksime tõesti vaatama, millised need on, kuidas need mõjutavad vanglarežiimi ja kuidas neid inimesi uuesti siis äh, lõimida ühiskonda. ja, ja see taasintegreerimine on selline kahesuunaline definitsioon, see vang peab üritama ennast äh, uuesti integreerida ja samal ajal ühiskond peab ka seda, äh, sellega leppima, seda aktsepteerima. me teame, et tihti vangid äh, on madalamatest ühiskonnakihtidest, neil ei ole olnud tihti tööd tihti on tegemist välismaalaste või rahvuslike vähemustega ja uuringud on näidanud, et äh, see, kui raske kuriteoga on äh, olnud, sellest oleneb ka see, kas äh, mõistetakse inimesed eeluurimisvanglasse või siis ka hiljem vangi ja vägivaldsed kuriteod on alati olnud rasked kuriteod, aga me oleme näinud siin ka paradigma muutusi ka seksuaalkuritegude puhul, viimasel ajal ka terrorismikuritegude puhul. ja kui me räägime taas, ühiskonna taaslõimimisest, siis ka riskide hindamine on väga tähtis, kui me räägime vangistamisest ja vanglakaristuse määramisest näiteks ka see, kas inimesel on töökoht, kas tal on pidev töökoht või mitte, millised on peresuhted, kas tegemist on öö, äh, ka äh, problemaatilise etnilise taustaga, need tegelikult on kõik öö, äh, tegurid, mis võivad rohkem tähendada seda, et inimene heidetakse vangi. see tähendab seda, et tegelikult on tegemist selekteeritud inimrühma valikuga äh, ja nad ei äh, peegelda väljaspool vanglat olevat ühiskonda ja see tegelikult tekitab siis ka hiljem probleeme nende taasintegreerimiseks. kui me vaatame Euroopa Liidu standardeid, siis väga palju öeldakse, et vanglarežiim peaks olema võimalikult normaalne ja kolmkümmend aastat on uuritud nüüd juba seda, kui palju vanglad kahjustavad, et kui inimesed satuvad vangi, siis neil on tegelikult juba problemaatiline taust, aga sotsiaalne tõrjutus suureneb veelgi rohkem äh, vangistuse ajal. sellega tuleb arvestada. ja vanglarežiimide normaliseerimise puhul me peaksime mõtlema ka selle peale, millist tööd, millist haridust on vaja sellel inimrühmal, arvestades nende omadusi ja peale selle normaliseerimise puhul oleks väga tähtis ka see, et arvestataks ka nende inimeste äh, taustaga, me ei saa lihtsalt nii-öelda tavatöökohti ja tavaharidust vanglast sisse viia, me peame arvestama sellega, et paljud neist on kooli pooleli jätnud äh, ja sellepärast tuleb tõesti ka mõelda, millist vanglarežiimi nende inimeste puhul tuleks äh, kasutada ühiskonda taaslõimimine on seotud äh, nii inimväärikusega kui ka sellega, et tuleb äh, vältida kuritegude kordamist. viimastel aastatel on üha rohkem hakatud äh, uskuma taasintegreerimis- ja rehabiliteerimisprogrammidesse, siin on erinevaid koolkondi, räägitakse äh, siin äh, riskide hindamisest ja sellest, millist riski nad ühiskonnale kujutavad, siis kognitiivse käitumise programmid äh, lahendusena siis äh, kinnipeetavatele. aga siin on kritiseeritud ka seda, et keskendutakse liiga palju riskidele ja seetõttu tihti nendel otsustel ei ole legitiimset alust samal ajal aga nii-öelda heaelumudelid võivad paremini toimida ja vahel on äh, isegi programmid edukamad siis, kui kinnipeetaval on võimalus äh, rääkida siis endil äh, oma headest ja halbadest külgedest, siis kirjandus näitab, et meile juristidele öeldakse, et tegemist on ratsionaalse valikuga ja et alati on võimalik seda kuritegelikkust nii-öelda päevapealt lõpetada, aga tegelikult kriminaalse tegevuse lõpetamine on protsess, mis võtab aega ja sellepärast äh, äh, see kriminaalmenetlus peaks aitama siis neid valikuid teha ja et ei ole niimoodi, et kui sa ütled vangile, et pead lihtsalt lõpetama, siis see aitab, vaid äh, kriminaalse tegevuse lõpetamine on väga kompleksne protsess. mida siis tuleks ette võtta vanglates? siin on väga palju soovitusi tehtud, Euroopa Nõukogu on öelnud näiteks, et karistusi tuleb äh, planeerida, et kohe sellest hetkest, kui inimene peetakse kinni, tuleks vangiga tööd teha, vaadata, miks ta vanglasse sattus ja kuidas seda kinnipidamisaega kasutada võimalikult viljakalt. muidugi tuleb siin kui me räägime sellest planeerimisest, arvestada ka välismaalastest vangidega, sellest meil ei ole täna siin aega rääkida, see on spetsiifiline valdkond, meil on üha rohkem välismaalt pärit vange, keda ei tule taasintegreerida mitte meie ühiskonda, vaid nad tuleb tagasi saata sellesse ühiskonda, kust nad pärit on ja see mõjutab väga palju siis ka äh, kuri, äh, karistuste planeerimist, kui me räägime varasest vabastamisest siis need peaksid olema tasakaalus. kui seda tehakse liiga karmidel tingimustel ja liiga hilja, siis äh, võib-olla ei soovigi vang enam seda teha, siis me tegelikult kasut-, kaotame ära kõik võimalused nii-öelda samm-sammult vange uuesti taasintegreerida ja neile nõu anda. on ka teatud äh, legaalseid takistusi, õiguslikke takistusi ja siin kriminaalõigussüsteemid ja tegelikult poliitikud vastutavad selle eest, kui taaslõimimist tõsiselt võetakse, siis tuleks vaadata ka õiguslikke piiranguid. ja tihti tegelikult, kui keegi on olnud vangis, siis äh, ei erasektor ega ka avalik sektor võta, ei taha neid inimesi enam tööle võtta. aga samal ajal, kui sul ei ole tööd, siis sul ei ole võimalik saada ka öö, äh, elukohta, sa kaotad võib-olla oma laste hooldusõiguse, sul ei ole võimalik valida ja need on tegelikult just need aspektid, mis aitavad äh, vastu panna siis kiusatusele kuritegusid äh, toime viia. väga hea pereelu aitab kaasa sotsiaalse identiteedi olemasolu, äh, tulevaste põlvkondade eest hoolitsemine on tegelikult see, mis on tähtis, aga õiguslikud piirangud ei luba seda alati teha, siis on ka äh, Äh, sotsiaalmajanduslikud tõkked, äh, nagu äh, näiteks häbimärgistamine, väga paljud endised vangid kannatavad ja ütlevad, et tegelikult õige karistus algab siis, kui sind uuesti vabastatakse, sellest häbimärgist ei saada mitte kunagi lahti. siis nagu öeldud, väga raske on neil leida töökohta ja siin järgmisel slaidil on tegelikult ka väga hästi näha, kuidas sotsiaalsed kulutused mõjutavad ka äh, siis vangide olukorda, meil ei ole siin võimalik üksikasjadesse minna, aga siin on näha, et Skandinaavia riigid, kus on palju suuremad sotsiaalhooldussüsteemid ja vähem sotsiaalset äh, ebavõrdsust, seal on kõige vähem vange ja need riigid, kus sotsiaalpoliitikasse kõige vähem investeeritakse, seal on kõige rohkem vange. nii et kokkuvõtteks võib öelda, et siin on kolm erinevat äh, taaslõimimise äh, etappi. esiteks institutsionaalne etapp, kus äh, valmistatakse siis seda taasintegreerimist uuesti ette koos tegevuskavaga see tähendab seda, et vang kaasatakse sellesse töösse, sellepärast et kui vangi ei kaasata, siis ei saa olla edukas kui talle see peale sunnitata, sunnitakse, siis samamoodi aidatakse vangidel oskusi omandada ja saavutada siis taasintegreerimise eesmärke. siis nii-öelda struktureeritud taassisemine, see tähendab seda, et põhilised äh, asjad peavad olemas olemas nagu toit, peavari finantstoetus, samamoodi tuleb arvestada ka erivajadustega, siis ka ühiskonda taasintegreerimine ja siin tuleb siis ka kohalik kogukond, pereliikmed kaasata selleks, et üleüldiselt oleks võimalik siis äh, edukalt äh, vange taasintegreerida. viimasel ajal on välja tuldud ka uue kontseptsiooniga, ehk siis eh, mitte selline karmikäeline õiguskord, vaid nutikas, see tähendab seda, et eh, vangid lähevad ühiskonnale palju maksma ning eh, tegelikult suurema osa probleemidest on võimalik ühiskonnas lahendada, mitte vanglas ja sellepärast tuleb olla nutikas ja investeerida raha nendesse valdkondadesse, kus neid probleeme on võimalik lahendada, ehk siis kogukondades, aitäh! Grazie, grazie molte alla professoressa. suur tänu, professor Snaken. olen samuti eh, töötanud selles valdkonnas enne Euroopa Parlamenti tulemist eh, ja mind rõõmustas väga see, mida te rääkisite rehabiliteerimisest, perekondade, kogukondade kaasamisest kuna eesmärgiks on ju taasintegratsioon ja selle, selles valdkonnas ma töötasin, nagu ma ütlesin, enne Euroopa Parlamenti tulemist, suur tänu teile selle ettekande eest. jätkame nüüd. meil on väga põnev pärastlõuna, kus me seda teemat käsitleme ning eh, nüüd me peame veel rääkima kinnipidamistingimustest parimatest tavadest geenipidamisasutuste äh, haldamises ja sellest räägib meile härra Lars Vitholm. temal on laialdane kogemus, äh, ta on töötanud mit-, mitmeid aastaid vanglajuhina ja ka kriminaalhooldusasutus, asutuses Eurojust äh, on ta lähetanud ka Iraaki selles küsimuses, nii et suur tänu teile, et te siia täna tulite. suur tänu, et te mind siia kutsusite. mina olen Lars Vitholm, äh, töötan Rootsi vangla- ja kriminaalhooldusametis, olen seal töötanud juba aastaid ja aastaid. tutvustan teile lühidalt, äh, kuidas me töötame Rootsi vangla- ja kriminaalhooldusametis, nii et põhilised faktid SPPS on valitsuse amet, Äh, mis kuulub Justiitsministeeriumi pädevusse, meil on umbes üheksa tuhat töötajat, tegemist on äh, suuruselt neljanda valitsusametiga Rootsis, meie vastutame siis vanglate, vanglasüsteemi äh, eest, sinna kuuluvad nii kriminaalhooldusasutused kui eeluurimisvanglad, meil on kolmkümmend kolm eeluurimisvanglat, kus on igapäevaselt kuus, tuhat kuussada klienti üle kogu Rootsi vastutame neljakümne kuue vangla eest, kus on ligikaudu kolm tuhat kaheksasada klienti, kolmkümmend neli kriminaalhooldusasutust meil on samuti ja seal on meil ligikaudu kümme tuhat kaheksasada klienti, kelle üle järelevalvet teostatakse. Rootsi vanglates ülerahastatusega probleemi ei ole, pigem vastupidi, viimase kümne-viieteist aasta jooksul oleme näinud, seda, et korduvkuriteod on tegelikult vähenenud ja ka klientide arv meie vanglates on vähenenud. seega me räägime siin ligikaudu kümne prot-, kümneprotsendilisest langusest ja sellel on muidugi mitmeid põhjuseid, üks selgitus võib olla, et see, et meie töö, mida me teeme korduvkuritegevuse ärahoidmiseks, panustab sellesse äh, kuritegude määra langemisse, mis filosoofia, millest meie karistussüsteem lähtub, on see, et koht, kohus peaks võtma arvesse kõiki tegureid, et määrata karistus, mis äh, oleks alternatiivne vang-, vanglakaristusele. kuid vahel äh, tuleb siiski ka seda karistust kasutada, me püüame inimestel lihtsustada pärast seda ühiskonda naasmist ja püüame vähendada äh, tagajärgi, mis kaasnevad äh, vabaduse piiramisega. mis on meie peamised ülesanded, me soovime vähendada korduvkuritegude arvu, see on meie peaeesmärk ja seda me teeme läbi selle, et me valmistame kliente ette nende vabastamiseks. meie moto on parem on väljas, see tähendab, et meie kliendid äh, kinnipeetavad nad peaksid paremini toime tulema ilma kuritegevuse toeta, ilma uimastiteta, kui nad naasevad ühiskonda. ehk siis me lähtume sellest, et kliente tuleb äh, kohelda üksikisikuna, mitte kinnipeetavate rühmaga, see on tegelikult ju põhiline inimõigus meie kinnipidamisasutustes hinnatakse kõiki, koostatakse isiku kohta riskiprofiil ning muidugi meil on ka vaja arvesse võtta turvakaalutlusi, me ta-, püüame tagama, et nad süsteemis äh, olles ei kasutaks uimasteid, ei sooritaks uusi kuritegusid. me püüame lähtuda kolmest põhimõttest, turvalisus, inimlikkus ja tõhusus me lähtume, oleme paika pannud põhi, lähtealused oma karistussüsteemis, vabaduse kaotus ei tähenda, et sellele täiendavalt oleks veel mingit lisakaristust, vaid see iseenesest on juba karistus. lisaks tuleb äh, tagada eetiline lähenemine, inimväärikuse säilitamine ja täpselt nii, sellest lähtudes me koolitame välja ka oma töötajaid me püüame leida tasakaalu turvalisuse ja ravi vahel ja muidugi tuleb arvesse võtta ka turvaaspekte, kui me soovime kliendile pakkuda edukat ravi. ning muidugi tuleb arvesse võtta ka seda, et et kliente ei tuleks hoida rangemate, rangema režiimiga kinnipidamise asutustes, kui on tingimata vajalik seega me eristame ka vastavalt riskiprofiilile kliente, kas nad äh, sooritavad uuesti kuriteo, on nad ohtlikud. Rootsis on erinevad ta-, tasemed äh, meie kinnipidamisasutustes, äh, klassid üks kuni kolm, esimene klass on sisuliselt avatud vangla ei ole müüre, need on kas siis väike, väikest ohtu kujutavad inimesed, kes peatselt äh, naasevad ühiskonda. meie vangla, vanglad on üsna väikesed võrreldes teiste Euroopa riikidega, suurim kinnipidamise asutus, äh, selles on umbes viissada kohta, seega on see palju väiksem kui teistes riikides ning muidugi on vanglates ka väikesed üksused, niisiis me püüame hoida maksimaalse kinnipeetavate arvu kolmekümne juures, äh, minimaalse režiimi juures ja põhjus selleks on just see, et me soovime kontrolli oma klientide üle, aga me soovime pakkuda neile ka piisavat tuge, neid äh, mõjutada, äh, tagada üksuses äh, normaalse keskkonna, me püüame pakkuda neile elamisväärseid tingimusi ja need ongi eeltingimused tegelikult, et kliendid sellest ka kasu saaksid, see keskkond. Äh, loomulikult ei tohi seal olla vägivalda ega uimastite kasutamist, sest vastasel juhul ei saa me klientidele abi pakkuda. kui me räägime turvalisusest, siis äh, me peame silmas dünaamilist turvalisust, see tähendab, et et äh, tuleb arvestada mitmete elementidega, üks olulisem siin on see, et meie töötajad äh, peavad olema va-, kinnipeetavate seas, nad ei saa istuda klaasseina taga ja äh, kinnipeetavaid sealt seirata, nad peavad olema nende seas, et pakkuda neile tuge, seda tuleb teha professionaalselt Äh, nad peavad äh, hoomama, mis olukord, mis keskkond seal üksuses on, see on väga oluline aspekt nende tööst. varem mainisin, et meie töö lähtub riskianalüüsil, aga tegelikult ka vajaduste analüüsil. kui inimene äh, kinnipidamisasutuse satub, siis hinnatakse tema riske ja vajadusi, me püüame tuvastada riskid, millised need riskid on, kas see inimene paneb uuesti toime kuriteo, kas see inimene on vägivaldne, kasutab uimasteid, aga siis me kaalume ka nende vajadusi ja kui need hinnangud on läbi viidud, siis kaalume me seda, milliseid meetmeid on vaja rakendada selleks, et neid riske vähendada. ning selleks, et äh, ka kliendi vajadused saaksid rahuldatud. Äh, üksikjuhtumi põhiselt me sellele läheneme see on äh, justkui raviplaan, abiplaan äh, kogu nende kinnipidamise aja välteks äh, meie kinnipidamise asutustes. see hõlmab ka seda aega pärast vabastamist, taasintegreerimist, kui, kui tegemist on juba kriminaalhooldusaspektiga me küsime, et kui, mis tingimustel, kuidas see inimene vabastatakse, millised alternatiivid eksisteerivad, meil on mitmed erinevad meil on mitmeid tingimusi, ka nagu ka liikmesriikides, meil on ühiselamu tüüpi majutus Äh, mis on äh, struktuurne mm, elamus, ei ole kinnipidamisasutus, aga ei ole ka täielik vabastamine, siis meil on raviasutused, eriti just nende inimeste jaoks, kellel on uimastisõltuvusprobleeme või muid sõltuvusprobleeme. Äh, lisaks meil on äh, vabakäiguvangla päevasel ajal võib äh, kinnipeetav lahkuda näiteks ravi saama või töö, tööle või, äh, või, või käib koolis ning meil on ka veel pikendatud äh, näiteks pikendatud kriminaalhoolduse äh, kaudu lastakse näiteks inimene koju, koduarestis on ta elektroonilise jälgimisvõru, äh, peab kandma ja seeläbi saab äh, ta reintegreerida ühiskonda ja muidugi meil on ka lühiajaliste puhkuste lahkumiste süsteem, inimestele antakse regulaarselt võimalus kohtuda oma perega lühiajaliselt. ühesõnaga, meil on mitmeid erinevaid võimalusi, alternatiive kinnipidamissüsteemis selleks, et vähendada korduvkuritegude ohtu, aga samas äh, tegeleda ka meie klientide vajadustega. me teeme seda sellepärast, et neid toetada äh, ja valmistada neid ette vabanemiseks. ja see on väga oluline, eriti just riskide vähendamise mm, aspektist sest me hoiame sellega ära riski, et inimene pöördub taas kuritegelikule teele. meil on vaja selleks tõenditepõhiseid programme, struktuurseid programme ja praegu meil on samuti käimas üks programm, mis keskendub just äh, erinevatele kuritegevuse liikidele, vägivaldsed seksuaalkuriteod äh, ning samuti äh, ka uimastite väärkasutus saab ka õppetegevusega tegeleda nii kooli kui ülikooli tasandil, kutseõppega samuti, samuti saab inimene tööl käia, erinevates seminarides osaleda. meil on erinevad äh, tegevused neile samuti ette nähtud, sotsiaalsete oskud, oskuste arendamiseks või kas või joogatunnid. ning meil on samuti ka tingimisi vabast, vabastamine siis, kui kaks kolmandikku karistusest on kantud enamik inimesi, kes eh, sel viisil vabastatakse, nende üle teostatakse järelevalvet, muidugi eh, seda tuleb ette planeerida, see peab, eh, seda tuleb teostada läbi kriminaalhooldusametnike. kuna inimene on vabastatud tingimu-, tingimisi, siis teostatakse ka järelevalve või siis kohaldatakse alternatiivset kari-, karistust, see võibki olla inimese karistus, et mingid kuud või mingid aastad äh, viibib ta kriminaalhooldusametniku järelevalve all. Äh, siis kriminaalhooldus, meil, nagu ma ütlesin, on üle kümne tuhande kliendi, kes äh, järelevalve on, all on, kas siis pärast vabastamist või alternatiivse karistusena, äh, see vähendab ülerahvastatust kinnipidamisasutustes, aga samas see, selle läbi saame me ka pakkuda abi äh, ja sellest, see on tõhusam tegelikult, äh, kui me kasutame avatud äh, asutuste, mitte kinnipidamise asutuste süsteemi. me teostame järelevalvet nende isikute üle, inimesele võib määrata ühiskondlikult kasulikku tööd äh, või mingisugune leping, lepinguline ravi Äh, mida see inimene siis saab, äh, mis on, äh, mis keskendub just siis näiteks uimastiprobleemide lahendamisele, mitte inimene ei viibi vanglas. samuti meil on elektrooniline jälgimine, nagu ma juba ütlesin, ning kuni kuuekuune koduarest eeluurimise korral inimene võib kodust lahkuda, koolis käia või tööl käia ehk siis see, mida me teeme, on, et me püüame lahendada neid äh, probleeme, ole, mis, millega me silmitsi oleme, oleme seda ju aastakümneid teinud ning me peame arvesse võtma erinevaid sotsiaalseid tingimusi. me ju tahame, et äh, ko-, korduvkuriteod vähen-, väheneksid, aga muidugi probleeme veel on. ja olgugi, et äh, olukord on paranemas, üks neid probleeme näiteks, millega seoses me kriitikat saame, on see, et just eh, eeluurimisvanglates on väga piiravad tingimused, eh, inimesed on isoleeritud seal teistest kinnipeetavatest ning eh, selle otsuse langetavad prokurörid, mitte kriminaalhooldusametis ei tehta see otsus, me soovime vähendada seda piiratust eeluurimisvanglates. kuna tegelikult on, ongi need ette nähtud äh, inimeste isoleerimiseks teine, üksteisest äh, ning äh, ka töötajate osas tekitab see meile suuri väljakutseid ning muidugi meil on üha enam kliente, kellel on ka vaimseid probleeme, kes vajavad psühhiaatrilist abi ja meil on ka siin vaja struktuurseid meetodeid, meil on vaja paremat väljaõpet nende klientidega toimetulemiseks. ning meil on ka jõugud kinnipidamisasutustes jõukude liikmed vangide, vang-, vanglates, see probleem on äh, olnud Rootsi ühiskonnas juba jõukude probleem kaua, meil on äh, mootorrattajõuke, teist tüüpi jõuke, meil on ka noortejõuke, kes äh, on pärit erinevatest linnaosadest, neil, nad on töötud, neil ei ole midagi muud teha, kui ähm, sooritada kuritegusid koos oma sõpradega, äh, uued sõbrad suunatakse samuti kuritegelikule teele, nii et see on väga suur probleem. lisaks sellele ei austa nad ei seadusi ega võimu, aga tundub, et mu aeg on lõppenud, nii et suur tänu tähelepanu eest! grazie, grazie, grazie anche al dottor Guidolm e eh, devo dire che io voglio ringraziare davvero tutti i... Eh... Suur tänu! ma olen eriti tänulik kõigile sõnavõtjatele. on seletanud, eh, milline on olukord vanglates võrreldes Euroopa Nõukogu soovitustega, milline on haavatavate isikute, kaitst-, kaitsetud isikute olukord on räägit-, räägitud alternatiivsetest karistusmeetmetest ning endiste kurjategijate rehabiliteerimisest ühiskonnas. olulised on need meetmed, mis väldiksid kuritegevuse kordumist samuti on tähtis dünaamilise turvasüsteemi valik. ma tean, et meil on äh, kogemusi ka Itaalia äh, vanglasüsteemiga, neil on kogemusi ähm, alaealiste kinnipeetutega, see oli väga huvitav kogemus meie jaoks ja nüüd veel kõigile kolleegidele suur aitäh. Äh, tahaksin anda sõna kõigepealt proua Nikolaile. suur tänu, ma räägin täna rumeenia keelt, sest teema on väga provokatiivne ja praegu ka väga delikaatne. tahaksin rääkida endise aktiivse krimo-, kriminoloogia ja karistusõiguse rahvusvahelise kogukonna liikmena, praegu olen ma eh, Euroopa Parlamendi liige ja kui te mäletate, Michel Foucault siis mina usun teda. Äh, ma arvan, et kui me analüüsime vanglaid, siis me analüüsime tsivilisatsiooni kui sellist. Äh, vangla kogukond on hüljatud, äh, hüljatud inimesed, mina olen Rumeeniast pärit, meie riigis on olnud nii, et tuhande üheksasaja kolmekümne kuuendal aastal võeti seadusega vastu vanglate standardid. nüüd on äh, Euroopa Nõukogu see asutus, mis äh, nõudmisi vanglatele esitab, aga praegu on meil äh, vanglate ülekoormatus kuni kahesaja protsendini ulatunud ja mm, standardid on langenud. nüüd Ehm, meie vanglad kulutavad ühe vangi peale vähem kui ühe euro päevas ja viis koma viis eh, eurot alaealise kinnipeetu kohta. muide, eh, organisatsioonid, kes loomaheaoluga tegelevad, kulutavad kaks korda nii palju raha ja see tekitab suuri küsimusi kas äh, karistuspoliitika on meil humanistlik, kas üldse mõeldakse, kuidas inimõigusi kajastada kriminaalpoliitikas? nüüd äh, kahjuks pean vastama sellistele küsimustele eitavalt. mitte ainult äh, ei ole meil õiget kriminaalpoliitikat, vaid selliseid spetsialiste nagu teie on väga vähe ja veel vähem jõuab äh, nende hääl valimust, valitsusteni. paljud poliitikud Rumeenias on varem arvanud, et ähm, mingisugune asutus, kes kriminaalpoliitikaga tegeleks, on täiesti mõttetu. aga ähm, sellise äh, suhtumise tagajärjeks on radikaliseerumine näiteks me räägime küll kodal-, kodanike järelevalvest, nende kontrollimisest, nende järgi nuhkimisest, aga vanglad ei vasta sugugi nendele standarditele, mida püüavad meie poliitikud kuulutada. võib-olla see on kõik banaalne, millest ma räägin, aga see tegelikult, see vanglate olukord näitab ka seda, kui äh, humaanne ühiskond või mingi riik on. Bukarestis on hiljuti toimunud äh, tohutud meeleavaldused äh, selle vastu, et äh, enneaegselt kedagi ei vabastataks. me oleme täiesti kurikuulsad Euroopa Nõukogu silmis mõte, et kaks tuhat kuni kolm tuhat vangi lahti lastaks kui nad kannavad väga äh, väikest karistust, siis, siis see on täiesti mõeldamatu. nüüd äh, Rootsi äh, kolleeg ütles siin, et, et nende deviis on better out, aga Rumeenias öeldakse better in ja sellepärast ka toimusid protestiaktsioonid. ja poliitikud kasutavad ka vanglate olukorda kui, kui vahendit Äh, omal eesmärkidel, aga mina ütlesin, minu meelest on ikkagi vanglate olukord ühiskonna peegelpilt ja ja see võib tõesti kogu, kogu elanikkonna radikaliseerumiseni viia ning me äh, ei tohiks unustada minimaalseid humanistlikke väärtuseid, seetõttu tuleb läbi vaadata nii karistused kui ka karistuste jõustamine. räägin sellest, sest see on tegelikult väga huvitav nähtus mida rohkem on ühiskond radikaliseerunud, mida rohkem poliitikud äh, äh, kriminaalpoliitikat ära kasutavad, seda äh, madalamaks muutuvad ühiskonna normid üldiselt. Um samuti iseloomustab meie, meie süsteemi spetsialiseerumise puudumine, meil ei ole selliseid spetsialiseerunud kohtunikke, kes oskaks äh, kombineerida karistusi ka muude meetmetega, näiteks ümberõppega. karistus on repressiivmeede ja selle üle tuleks nüüd hakata järele mõtlema. ma usun, et ähm, teie riikides kindlasti selliseid probleeme ei ole, aga meie minu koduriigis on see olemas ja meil on isegi kommunistlike vangilaagrite kol-, kogemus olemas. ja sealt pärineb ka meie praegune karistuspoliitika. ja veel, kuna ma ka julgeolekuküsimustega tegelen, siis äh, ühiskonnas, kus äh, kommunikatsioon toimub sujuvalt, siis ei saa ju äh, suhtlemist ära keelata vangidele, aga tuleb arvestada, et see võib radikaliseerumiseni viia. meil on selliseid näiteid, näiteks terrorirühmitusid Prantsusmaal ja Belgias kasutasid ära just vange, vange kellele vanglasüsteem ei võimaldanud tavaellu tagasi pöörduda, ei eelnenud muud üle kui radikaliseeruda. ma tahaksin teada, mida teie arv-, arvate sellest. ja tahaksin veel rõhutada, et ähm, libe komisjonis on tõesti esimest korda mul selline tunne, et, et, äh, et ma, et meil on nii auväärt külalised, kes meile kõnelevad, tänan aitäh, proua Nikolai. nüüd saab sõna kolleeg Hauristi, palun. aitäh. aitäh, proua esimees. mina tahtsin tulla tagasi selle juurde, mida mainis proua Snake, nimelt taasintegreerimine. mitte ainult Euroopa Inimõiguste Kohus ei ole seda toonitatud, aga vaid ka Euroopa Liidu seadusandlus ise. nimelt meie otsus aastast kaks tuhat kaheksa, kus on kirjas, et äh, kui vang vabastatakse Eh, siis on võimalik tal liikuda teise liikmesriiki ja seal ennast taasintegreerida. peale selle tuleks suurendada sotsiaalse taaslõimimise võimalusi, siin tuleks arvestada erinevate teguritega, nagu näiteks sellega, kuidas eh, kinnipeetav käitub oma sotsiaalses perekondlikus äh, majanduslikus keskkonnas Hispaanias sellest kinni ei peeta. meil on väga palju juhtumeid, kus kinnipeetavad on vangis sadu kilomeetreid oma kodukohast. ja tegelikult päritoluriik on ju tähtis, päritolupiirkond on ju tähtis, sellepärast et seal on ju öö, äh, kõige rohkem kogukondlikke suhteid. siis Prantsusmaa esindaja rääkis väga haavatavate vangide öö, kaitsest, ka nendest, kellel on psühholoogilisi probleeme ja mul oleks hea meel tõesti, kui leitakse alternatiivseid meetmeid sellistele inimestele, mitte vanglad, sellepärast et risk nende tervisele on väga suur. me räägime siin mitte ainult juurdepääsust äh, äh, hooldusteenustele, vaid tuleb lihtsalt ka küsida, kas on ka teisi alternatiivseid võimalusi tuleks vaadata näiteks enesetapuprotokoll psühhiaatriahaiglatesse saata kirju ja nii edasi. aga haigust kui sellist ju siiski ei ravita. tuleks ka küsida, kas vangla on tõesti see koht, kus see inimene peaks olema või on ka tõhusamaid meetmeid nende taasintegreerimiseks. aitäh, kolleeg Hauri Isti. proua Sippel järgmisena Um, aitäh, proua esimees. siin on nii palju asju, mida tahaksin mainida, aga peaksin keskenduma küsimustele, eh, mida esitada meie külalistele. just sellepärast ma jätkan edasi saksa keeles, ütleb kõneleja. minu arvates on šokeeriv see, et Euroopa Nõukogu juba aasta tegeleb tingimustega vanglates ja kui nüüd erinevates Euroopa liikmesriikides vaadata olukorda, siis need tingimused kas on ikka veel või uuesti õudsed. ja ma arvan, et me peame kinnipidamistingimuste kõrval arvestama ka poliitilise keskkonnaga. siin öeldi enne, et et isegi kui kuritegevuse määr ei tõuse, siis vahel vangide arv ikkagi tõuseb ja ma arvan, et see on väga ohtlik äh, tendents, sest äh, kui kuriteod vähenevad äh, ja rahvas tunneb ikkagi, et turvalisust ei ole, siis valitsused äh, karmistavad karistusseadustikke ja näevad vanglakaristuse ette kuritegudele, mille jaoks varem see niimoodi ei olnud või pikendavad vanglakaristusi ja siis inimesed arvavad, et issand jumal, olukord läheb veelgi raskemaks, just õudsemaks ja ohtlikumaks just sellepärast, et üha rohkem inimesi on vanglas. ja peale selle paljud kodanikud väga harva puutuvad kokku vanglasüsteemiga ja nad eeldavad, et keegi, kes on vanglas olnud, see on ilmselgelt kurjategija ja temaga pole pare-, paremal juhul mitte mingit pistmist vaja teha. aga me teame, et väga paljud inimesed on vanglates, sest nad tegid midagi valesti ja võib-olla nad isegi vastutavad mõne inimese surma eest, aga nad ei tapnud kedagi äh, tahtlikult äh,, vaid see oli õnnetus või erinevate äh, asjaolude kokkulangemine, nii et tõesti tuleb hoolitseda selle eest, et vanglas oleksid tõesti ainult need, kelle puhul on see hädavajalik. kahjuks seda väga harva arvestatakse ja kahjuks ka väga harva räägitakse liikmesriikides alternatiividest ma mäletan, et juba eelmise Euroopa Parlamendi ametiperioodi ajal ma rääkisin sellest, et väga paljude kuritegude jaoks oleks vanglakaristusele ka alternatiive, kuid tundub, et paljudesse liikmesriikidesse see info veel jõudnud ei ole mul on mõned küsimused, millele võiksid arvatavasti meie külalised vastata. küsimus, mis puudutab nüüd äh, kergemaid kuritegusid ja seda, et kas tuleks siin pigem jalarõngaid määrata või siis iganädalast äh, politseisse ilmumise kohustus. mulle tundub, et seda on liiga vähe tehtud peale selle vanglate ülerahvastatus on seotud ka sellega, et on riike, mis põhimõtteliselt ükskõik millise kuriteo puhul määravad vanglakaristuse, sest teisi karistusi polegi ette nähtud. ma tahaksin teada, kas teil on infot ka selle kohta, kas on erinevaid äh, institutsioone, näiteks eeluurimise all olevate äh, Äh, kahtlusaluste jaoks ja tegelikult vangistatud äh, isikute jaoks ja ma tean, et on olnud piisavalt juhtumeid, kus inimesed on eeluurimisvanglas ja hiljem tuleb välja, et tegelikult ei ole piisavalt materjali, et karistusprotsessi üldse alustada. nii et ma arvan, et need on ka nüansid, millega tuleb arvestada nüüd äh, vangla personali puudujäägid, see on ka väga tähtis, mitte ainult seal töötavate isikute arv, vaid ka nende oskused ja kvalifikatsioon on väga tähtsad. kolleeg Rootsist mainis, et ka sotsiaalsed, sotsiaalsed suhted äh, vanglapersonali ja vangide all on, vangide vahel on väga tähtsad, et kui tingimused on halvad kui personalil ei ole kvalifikatsiooni, kui me ei tee vahet tõesti ohtlike kurjategijate vahel ja nende vahel, kes kunagi kogemata kuriteo on sooritanud, siis mingil hetkel jõuame me olukorda, kus vanglas äh, radikaliseerumine suureneb ja need, kes vabastatakse äh,, ei näegi enam mitte mingit muud võimalust, kui jätkata oma elu radikaliseerunud äh, kogukonnas veel üks punkt, mis minu jaoks on väga tähtis. Te rääkisite abist selleks, et uuesti ennast ühiskonda lõimida, ma arvan, et neid abisid alahinnatakse. ma ei tea, kas kolleeg Rootsist võib seda kommenteerida või keegi teine, aga tegelikult üleüldiselt ühiskonna valmidus ennast avada kunagistele vangidele, neile uus võimalus anda ei ole ka alati olemas, kuidas tööandjad reageerivad, kui nad saavad teada, et keegi on varem vangis olnud. ja tegelikult on siin ka küsimus selles, et millised taasintegreerimisvõimalused on mul nende inimeste jaoks, kes ükskõik millisel põhjusel väga kaua kinnipidamisasutuses olid. ma arvan, et siin on tõesti vaja need küsimused ära lahendada. see võib tõesti naljakalt kõlada, aga ma arvan, et kui keegi on kümme, kakskümmend, kolmkümmend aastat vangis olnud ja enam ühiskonnale ohtlik ei ole, ja siis need inimesed ei taha enam vanglast välja minna ka, isegi kui nad pole ohtlikud, sest nad ei tea, kuidas osta bussipiletit, rongipiletit, erinevaid taotluseid täita eh, erinevates eh, ametites, sellepärast et nad lihtsalt ei ole kakskümmend aastat reaalse eluga kokku puutunud. ja lõpetuseks, eh, arvestades praegust olukorda, kui optimistlikud on meie külalised äh, selles osas, et me järgnevatel aastatel erinevates probleemivaldkondades ka tõesti midagi suudame ette võtta. nii kinnipeetamise, kinnipidamisasutustes kui ka äh, ühiskonda taaslõimimise valdkonnas selleks, et hoolitseda selle eest, et äh, korduvaid, äh, et ei mindaks korduvkuritegevuse teele. aitäh! aitäh, Birgit! aitäh selle sõnavõtu eest! suur tänu kõikidele kolleegidele, kes nüüd sõna võtsid, äh, tegid lühikesi sõnavõtte, aga need olid väga põhjalikud ja küsimused olid tõesti väga täpsed see näitab ka, kui suur on huvi selle küsimuse vastu, mida me siin täna arutame. ka minul oleks väga palju küsimusi, aga piirdun ainult sellega, et teen siin ainult pisikese kokkuvõtte. siin Kodanike õiguste ja vabaduste komisjonis tahame nagunii selle küsimusega ka edasi tegeleda, eriti tähtis on meie jaoks just alaealiste äh, õiguste kaitsmine ja tõesti kinnipeetud vanemate ja nende laste vahelised suhted on meie jaoks tähtsad. mis saab lastest, kelle vanemad on äh, vanglas? mul oleks vähemalt seitsekümmend küsimust, ma ei esita neid, küsin ainult selle ühe ja väga paljud muud küsimused said juba kolleegidel tõstatatud. ja nüüd meie külalised saavad ka kohe sõna ja samas järjekorras nagu alguses sellegipoolest kõigepealt kolleeg Becharo raportöörina. aitäh, suur-suur tänu kõikidele külalistele, sest nad tegid meile päris palju asju selgeks, andsid meile väga palju infot, jah, ülerahvastatus ilmselgelt oli probleemiks ja see, et teatud kinnipeetavatest ei peaks vangis olema, nagu näited äh, psüühilise äh, psüühilise haigusega inimesed, nad ei tohiks olla vanglas, nad peaks olema hoopis psühhiaatriahaiglas, siis isoleerida tulevad need, kes on ühiskonnale ohtlikud, aga ka siin tuleb äh, mõelda selle peale, kuidas neid siiski hiljem taasintegreerida, siis võib-olla väikekuritegijad, need, kes ei peaks üldse olema vanglas, vaid neile tuleks määrata alternatiivne karistus. siis see jala Võru on ju tegelikult üks võimalus, sest siis oleks võimalik inimesed siiski pereelust osa võtta, aga äkki peaks mõtlema ka näiteks äh, koolihariduse omandamise peale, sest äh, väikekurtegijad on ju, kurjategijad on tihti ju need, kes on sotsiaalselt tõrjutud, neil ei ole kooliharidust, neil ei ole tegelikult äh, isegi mitte oskust lugeda, kirjaoskust neil ei ole nii et siin peaks äkki midagi tegema, sest muidu neil ei olegi võimalik töökohta leida, nii et äkki oleks vaja sellist taasintegreerimisprogrammi selleks, et need inimesed saaksid uuesti jalule tõusta. ja et tõesti, et neid inimesi mitte vangi ei pandaks, vaid et nad saaksid hoopis selle asemel koolis käia. aitäh! aitäh, kolleeg Bergeron! ja nüüd doktor Tšeran, palun. Thank you, chair um,. There were certainly suur tänu. esitati mitmeid küsimusi ja nagu juhatajaga juba rõhutas, olid need väga põhjalikud küsimused, seega keskendun vaid mõnel neist. proua Nikolai Rumeeniast eh, osutas äh, sellele ka mina tean, et igal riigil eh, vastav kultuur, ajalugu mõjutab nende kriminaalsüsteeme, poliitikat ja nende arengusuundi ning seda tuleb arvesse võtta ka igas liikmesriigis. ja lisaks rõhutasite, et kinnipidamise asutuste äh, kinnipidamistingimused mõjutavad oluliselt näiteks äh, radikaliseerumist äh, ning vägivaldset äärmuslust ja ka meie PCCP-s oleme oma suunistes sellele tähelepanu juhtinud, eriti just, äh, mis puudutab radikaliseerumise probleemi. Hispaania esindaja tõstatas samuti mitmeid väga huvitavaid küsimusi eriti mis puudutas just vaimse tervise äh, küsimust, äh, mida võib, äh, võivad kehvad kinnipidamistingimused oluliselt halvemuse poole mõjutada. see on väga suur probleem ja ka Iirimaal, mu koduriigis, väga suur hulk kinnipeetavatest, neil on vaimseid probleeme, vaimuhaigusi ja me oleme püüdnud seda probleemi, selle probleemiga tegeleda mitmetel eri viisidel, näiteks eriprogrammid kinnipeetavatele. olen kindel, et äh, nii meil kui teiste, teiste, teiste liikmesriikide kinnipidamise asutustes on veel väga palju tööd ära teha seoses vaimse, vaimuhaigustega kinnipeetavatega. proua Sippel Saksamaalt äh, äh, suunas osa oma küsimusi vanglate ülerahvastatuse probleemile ning küsis, kas see oli vähemalt osaliselt seotud alternatiivsete karistuste vähesele rakendamisele või vähesusele. mina leian, et äh, mitmed põhjused tekitavad vanglates äh, ülerahvastatust ja see on suur probleem ja tuletan teile meelde, et mullu Euroopa Nõukogus äh, koostati ka dokument vanglate Äh, ülerahvastatust, tegemist oli valge raamatuga, kus tunnustatakse erinevaid äh, põhjuseid ja nende põhjuste ulatust, äh, mis põhjustavad ülerahvastatust vanglates, alates vanglakaristuste pikkuseni kuni lühiajaliste karistuste ülekasutamine, alternatiivide puudumine ja nii edasi, rõhutati ka, et ülerahvastatuse probleemiga saab tegeleda ja ka mina ise kuulun töörühma äh, nagu ka minu kolleeg minu kõrval ning me üritame sellest valgest raamatust lähtuvalt seda tööd ka edasi teha. samuti küsis ta, kas, kui optimistlik on, kui optimistlikud on esindajad seoses tingimuste parandamisega, kui ma vaatan see, mis toimub Iirimaal ja Euroopa Nõukogus, siis äh, ma tahan öelda, et me peame säilitama lootuse ja selle tasakaalu leidmine on väga keeruline, see võib eh, igal hetkel jälle eh, kalduda negatiivses suunas, aga igal juhul ma näen, et väga palju üle kogu Euroopa püütakse ära teha selleks, et näidata, et positiivsed muudatused on võimalikud, näiteks mu oma koduriigis äh, mõni aasta tagasi oli meil ligikaudu neli tuhat seitsesada inimest äh, vanglas ja tegemist oli ülerahvastatuga ja kakskümmend protsenti tänaseks päevaks on see vähendanud, vähenenud kolm tuhat kuussada, kolm tuhat seitsesada inimest on vangistatud meil praegu. ning äh, seda tehti mitmete meetmete abil, alternatiivsed karu, karistused, enneaegne äh, vabastamine, põhjalikum järelevalve enneaegselt vabastatute üle ning äh, ühiskondlik kasu, ühiskondlikult kasulikud, kasulik töö ning trahvid. Äh, tahan öelda, et nii nagu Valges Raamatus on kirjas, on ülerahvastatuse põhjused erinevad ja lahendused peavad samuti olema mitmekülgsed, näiteks Itaalia oli üks nendest riikidest, kus on tehtud olulisi edusamme seoses selle probleemiga, tuvastatakse algpõhjused vanglate ülerahvastatusel ning siis töötatakse välja sihitud meetmed koordineeritult, et kõigi nendega tegeleda ning lõpetuseks juhataja tõstatas samuti küsimuse, mis puudutas äh, Äh, kinnipeetavate ja nende laste vahelisi suhteid, nagu ma varem juba ka ütlesin, siis see on üks nendest ülesannetest, millega VTCP praegu oma töökavas tegeleb. ning Euroopa Nõukogus kõigil tase, tasanditel äh, sellele tähelepanu pööratakse ning PTTP-l äh, on palutud just selle teemaga võimalikult palju edasi minna, näiteks suuniste või soovituste näol ja teha seda võimalikult kiiresti, kuna me näeme, et sellel on tohutu mõju äh, täiesti süütute inimeste eludele, kes eh, ei viibi kinnipidamisasutustes, aga tegelikult on ju karistatud nii ehk naa no.. Grazie, grazie anche per la risposta che ha dato alla... suur aitäh! aitäh, et te minu küsimusele vastasite. tahaksin nüüd härra Neivele, proua Neivele anna sõna suur tänu küsimuste eest, teema on väga ulatuslik, aga nüüd läbi nende küsimuste tahaksin öelda, et kui te tõesti tahate kriminaalõigussüsteemi reformida, siis äh, te ei pea tegelema ainult kriminaalhooldus või vanglalitustega, äh, vaid ähm, alustage seadusandjast, parlamentidest, ministritest, kohtutest, äh, meediast, avalikust arvamusest, see puudutab kõiki, kõik on olulised. ja ka teie kommentaaridel on oluline roll, sest teie ju mõjutate avalikku arvamust, tegelete poliitikute ja rahvaga. ja te võib-olla teate seda valget raamatut vanglate ülerahvastatuse tõttu. liikmesriikidel peab olema poliitika, karistusõiguspoliitika, vanglate poliitika tulevikuks ning äh, Äh, kui ilma äh, strateegiata äh, hakatakse erinevaid võimalusi, meetmeid kasutama, siis lihtsalt need alternatiivsed meetmed ei anna tulemusi, tekib killustatud olukord, pidevalt tuleb dialoogi pidada ja tuleb töötada välja strateegia. mõnedes riikides on isegi inimõiguste kohtu piloot Äh, lahendusi rakendatud, aga tegelikult soovib kohus pidevalt teada, mida riik kavatseb edasi teha, mida on ette võetud, mis on järgmiste aastate plaanid. ja tegelikult ei ole vaja oodata Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust mingisuguse pilootlahenduse kohta, võib ise algatust üles näidata, nii nagu Saksamaal, Hollandis äh, ja mujal. siin on Ähm, kombineeritud muudatusi karistuspoliitikas, karistusõiguses, äh, kohtupraktikas, ähm, on ka kohtute teadlikkust tõstetud sellest, et karistada on võimalik erineval moel äh, ja selle asemel, et kõigepealt ähm, vanglasse inimesed saata, on ka äh, muid võimalusi. ei ole vaja alati kõigepealt karistada äh, vanglasse saatmisega, seega tuleb erinevaid meetmeid kasutada, kombineerida neid, nagu öeldakse, igal riigil on oma spetsiifika ja omad meetmed, aga kõige tähtsam millegi muutmiseks on poliitiline tase, see on minu lüh-, tahe, see on minu lühike vastus. tänan. Grazie, grazie anche a lei per le sue risposte e allora passo la parola a miss suur aitäh proua Gretenu. jah, tuleksin nüüd selle poliitilise konteksti ja optimismi küsimuse juurde tagasi. meie Prantsusmaal äh, oleme praegu äh, Prantsuse presidendivalimiste äh, haripunktis ja äh, ka äh, Äh, vangla, äh, vanglakaristuste küsimus on päevakorral, ilmselt muutuvad repressiivmeetmed veelgi rangemaks, eriti just terrorismirünnakute tõttu. vanglapoliitika on tõesti kesksel kohal. kaks tuhat kaksteist oli äh, veidi äh, muutusi näha, loodi äh, retsidiivse kuritegevuse ennetamise komisjon, seal, sinna kuulusid eksperdid, ähm, poliitikud, ähm, välismaised eksperdid ja sooviti otsida mingit ratsionaalset lahendust probleemile. anti välja ka soovitused, aga väga kiirelt eh, hakati neid ründama ja öeldi, et see on lihtsalt laksism, see on lihtsalt eh, niisugune lohakus äh, ja ei viitsita midagi teha ja, äh, ja siis äh, loodi uued kuriteoliigid, keegi sõna ei võtnud, selle asemel, et karistusi lühendama hakata, hakati hoopis rohkem karistama ja me lihtsalt ei ole sellest nõiaringist välja suutnud tulla. aga meil on vaja mingeid soovitusi, parlamendi arvamust äh, piinamise annetamise komitee Euroopa Nõukogu soovitusi äh, üldisemalt, äh, mis äh, toetaksid meie ühiskonna debatti ja, ja seda hoopis teises plaanis, kuigi noh, ilmselt sellel koheseid mõjusid ei ole näha, aga, aga ikkagi peab ütlema, et praegu tundub, et sellise diskursuse jaoks on meie meedias väga vähe ruumi. väga kiirelt hakatakse kohe süüdistama ja, ja kui keegi alternatiivkaristuse saab nii-öelda, siis arvatakse, et ta ei olegi karistada saanud. edasi, teine aspekt on see, et äh, meet-, meetmed, eh, mis vangla radikaliseerumise vastu on võetud, on ka murettekitavad, kuigi see täna selles raportis ei soovitud neid käsitleda, aga ikkagi need ulatuvad igasugusest seadusest palju kaugemale ja näiteks alguses võeti terror, terrorirünnakutest kahtlustavate vastu väga rangeid meetmeid, eh, neid jälgiti video kaudu pidevalt, nad olid video jälgimisel kakskümmend neli tundi ja ma ei tea, kas see üldse aitab midagi ära hoida. see tegelikult ei välista põgenemist, aga noh see on võib-olla selles mõttes kasulik, et vähemalt äh, menetluse puhul saab neid videoid kasutada, äh, sellel on nüüd seadustekst ette ka nähtud. Äh, selliseid meetmeid on võimalik rakendada, kui avalik, avalik mõju või avalik arvamus seda soosib ja terrorismi puhul näiteks on meil ka selline näide, kus äh, oli tegemist enesetapuga, mingit protsessi ei toimunudki, mikspärast äh, üks ootab ja jõuab ära oodata kohtuprotsessi, teine te,, te, teisele mingisugust süüdistust ei esitata, need dimensioonid on üsna paradoksaalsed. me tahaksime ju ka karta, kaitsta õigust elule, aga, aga sellega hakkame pigem kui inimese vabadusi piirama ja ja meie meetmed on jõudnud selleni, et inimene paneb käe iseenda külge juba seega muidugi meil on vaja teatud meetmeid radikaliseerunute jaoks, aga tõesti tundub, et on vaja midagi muuta. nüüd nimetatakse eh, neid spetsiaalseid kinnipidamisüksusi eh, eh, erirežiimiga kinnipidamisasutusteks, seal need radikaliseerunud isikud, aga nende reeglid on üsna ähmased ja äh, ja millise mõju see kaasa toob, kuidas sealt üldse välja eh, saab, eh, kui, kuidas koheldakse inimest, kui, kes on sellises eh, vanglas kinni istunud ja kuidas ühiskond ta vastu võtab? meil on isegi selline Prantsuse spetsiifiline meede kasutusele võetud, nimelt luure pealtkuulamine vanglates, mis lubab igasuguseid äh, tehnilisi vahendeid kasutada selleks, et just vangla kommunikatsiooni jälgida. Äh, ja isegi neid, kes on kriminaalhooldusel, võib nüüd jälgida. see, see tuli nagu äh, tühjalt kohalt, mitte kusagil mujal selliseid meetmeid ei ole mõne kuuga otsustati ära, et jah, et vanglapersonal peab eh, nagu nende uute nõudmiste järgi isegi avaliku korra mujal, väljaspool vanglaid niisuguste peale, pealtkuulamise ja, ja sarnaste meetmetega tagama. lõpuks see puudutab ju kõiki ühiskonnas, kõik arvavad siis, et et neid jälgitakse, olgu, kas see on tõsi siis või ei ole. seega nüüd on igal pool kaamerad, heliga kaamerad eh, ja Äh, siis ei ole ju, ei ole ju võimalust ka väljastpoolt külastajatega mingit ähm, eraviisilist vestlust pidada vangidel ja see on lihtsalt äh, inimeste traumeerimine. ma arvan, et siin võiks mingisugune juriidiline lähenemine olla, Prantsusmaal on näiteks ka sellised äh, meetmed nagu meditsiinilisel põhjusel karistuse peatamine, kui isikul on mingisugused psüühilised häired. ja näiteks äh, on võimalik ühe kolmandiku võrra vähendada karistust kui on tegemist psüühiliste häiretega, aga see nagu ka ei ole enam vastuvõetav. ühiskond ei, ei võta seda vastu, kohu, kohustes, kohtutes ka ei aktsepteerita sellist võimalust, sellepärast et arvast-, arvatakse, et kurjategija on veelgi ohtlikum pärast, et karistus peab olema nagu õpetlik ja ja, ja siis pärast sellist äh, karistuse lühendamist arvatakse, et et karistuse saanu ei, ei ole enam vastutusvõimeline, võib hoopis, hoopis hullemaid kuritegusid toime panna. ja hea küll, ma lõpetan siis. aitäh, meil on nüüd tõesti ainult mõned minutid aega, kahjuks. proua Snaken saab veel aga sõna, nii et palun. aitäh, väga palju on siin juba ära öeldud, lihtsalt äh, poliitikute kohta, jah, demokraatias poliitikud äh, vastutavad oma valijate ja avaliku arvamuse ees, aga kui vaadata riik, kus on õnnestunud vanglareformid läbi viia, siis on seda tehtud alati poliitikute, eksper-, ekspertide ja rahva koostöös nii et poliitikud peavad ka emotsioonidega arvestama, emotsioonidega, mis rahva hulgas tekivad kuritegude ja karistuste pärast. meil on siin Euroopas väärtused, mida me kaitseme, sellepärast Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu on tähtsad ja on väärtuseid, mis aitavad tegelikult mõõdukamat karistuspoliitikat välja töötada. ja mida kauem inimesi hoitakse vanglas, seda rohkem arvab arvab rahvas, et nad on kaitsnud, meil siin Belgias oli Detruu juhtum ja ta vabastati tingimisi sellepärast, et leiti, et tingimisi vabastamine on tegelikult üldsuse ja ohvrite parem kaitsmine. me tõesti peame otsima vastuseid, kuidas poliitikad saavad otsuseid äh, põhjendada, selleks on neil vaja ka teaduslike uurimuste äh, tulemusi, näitamaks, kuidas äh, avalikkust paremini kaitsta kui me poleks optimistlikud, siis me ei istuks siin. meil on need standardid, mis on tähtsad, aga meil on ka tegelikult päris palju häid kogemusi ja sellepärast tuleb meil ka neid vaadata. standardid võivad tunduda teoreetilised, aga meil on näiteid äh, heade tavade kohta, parimate tavade kohta ja need näitavad, et see kõik võib toimida. kui see mõnes riigis on toiminud, see ei tähenda seda, et me saame te selle terve mudeli üks-ühele üle viia teisele riigile, aga me saame vähemalt aru, miks see teatud riigis toimis ja kuidas ja millistel tingimustel seda mudelit siis teisesse riiki üle kanda ja tõesti alternatiivide sisseviimine ainuüksi probleemi ei lahenda, sest paljudes riikides vangide arv on suurenenud ja samal ajal on väga palju ka erinevaid alternatiivseid karistusvõimalusi, nii et see on, puudutab kogu strateegiat ja tegelikult kogu see karistusseadustiku muutmine ja selle lähenemise muutmine tegelikult võib-olla aitab siis ka parandada poliitikat. aitäh! suur-suur tänu, et te hästi lühidalt tegite. doktor Vidholm, ka teil palun hästi lühidalt äh, sõna võtta. aitäh, proua esimees. on väga palju, siin oli väga palju väga häid küsimusi. kõigepealt ma arvan, et meil tuleb sõnum edastada, edastada ta poliitikutele ja ühiskonnale, sellepärast et äh, väga tähtis on, et meil oleks korralik karistusmenetlus äh, aga tuleb mõelda ka selle peale, kui see nii ei ole ja tuleb mõelda ka inimkannatuste peale, mida see kõik võib tekitada. kui me neid inimesi karistame, siis kuidas me eeldame, et neist saab hiljem, kui nad vanglast vabanevad, seadusekuulekad inimesed? tegemist on inimestega, kes on ohtlikud, kellel ei ole mitte mingit lootust, agressiivsed noored mehed eeslinnadest, kes võivad siis radikaalide rüppe sattuda. nii et mida me üritame saavutada, kui me need inimesed vabastame, see on see, millest poliitikud peavad aru saama. enamus isikutest vanglas vabastatakse mingil hetkel. nii et äh, me ei saa eeldada, et nad muutuvad seadusekuulekaks, kui me neid ainult karistame, nii et tuleb vaadata fakte. kui meil õnnestub inimesi veenda tõenditega alternatiivsete karistuste toimimise kohta, siis see on, siis see oleks võimalus, et me jätame need inimesed ühiskonda, säilitame nende sidemed ühiskonnaga, siis see on tihti palju parem. ja siin öeldakse väga tihti, et vaadake ka äh, majanduslikku kulu, palju vähem kulukas on kasutada alternatiivseid karistusi eh, trellide taha heitmise asemel, see on väga hea argument. teen lühidalt, jah, keegi mainis ka personali ja personali koolitamist, jah, olen sellega täiesti nõus. ükskõik, eh, millised need tingimused ka poleks, ma leian, et eh, kriminaalhooldusteenistuse jaoks on kõige tähtsam äh, koolitus ja see, et äh, siis äh, kriminaalhooldajate ja nende klientide vaheline suhe oleks ja ma võin muidugi rääkida ka jalavõrust, aga kahjuks ei ole aega, nii et teen seda mõni teinekord. Eh. aitäh. suur tänu. tõesti, vahel tuleb ka ohvreid tuua veel kord suur tänu kõigile külalistele ja kolleeg Becharon saab sõna veel lõpetuseks. Euh, küsimus on selles, milleks on vaja vanglaid, selleks, et karistada kurjategijaid ja ühiskonda kaitsta, aga ma arvan, et neil on veel üks oluline roll, nimelt olla nii-öelda äh, nagu raviasutus, kus näidatakse äh, sellele kohale, kus on ühiskond haige, kus on probleem. ja kui me suudame eh, probleemid lahendada, siis meil ei olegi lõpuks kurjategijaid. kogu ühiskond, eh, rahvasaadikud, valitsused on vanglate sellise ümberkasvatusasutuse rolli unustanud. ja ma arvan, et et äh, poliitika tuleb nüüd ümber orienteeri-, ümber orienteerida, suunata äh, see sellele, et vanglad oleksid pigem nagu korrektiivasutused sotsiaalselt, intellektuaalselt äh, osad ühiskonna, ühiskonnast, mitte ühiskonnast tõugatud. tänan Grazie, grazie, grazie, grazie davvero tut-. suur aitäh. aitäh teile kõigile. arvan, et äh, tänane mõttevahetus oli väga rikastav meie kõigi jaoks. Äh, me tahame kõik ju vanglatingimusi parast-, parandada, aga nii nagu äh, kolleeg Bergeron ütles, Ehm, me tahaksime, et vanglapoliitika oleks ümber mõtestatud ja et see oleks äh, suunatud pigem ähm, kurjategijate rehabiliteerimisele, et ümberõppele. suur tänu kõigile!